La séance est ouverte. meie istung on avatud. meil on terve rida istungeid täna pärastlõunal, homme hommikul ja homme pärastlõunal. ning tõenäoliselt läheb asi nii, et homme hommikul tuleb äh, suhteliselt pikk koosolek, kus hakkame analüüsima agentuure üheksast üheteistkümneni pooleteisest tunnist peaks jätkuma. kui me kell üheksa koosoleku avame, siis tavapäraselt üheksa kümme kuni üheksa viisteist see toimub, nii et aga minu ettepanek oleks, et, et alustame homme üheksa kolmkümmend, mitte kell üheksa, aga alustame tõesti üheksa kolmkümmend. olles seda öelnud, tahaksin nüüd veenduda, et päevakord kiidetakse heaks. härra Depree soovis siiski, et tänaõhtune teema, punkt kaheksa, European Travel Information and Authorization System, ETIS, ja kuna teda täna õhtul ei ole, siis ta palus, kas oleks võimalik käsitleda tema teadet homme hommikul kella kümme kolmekümnest kuni kümme viiekümneni. selle muudatusega kas võime me lugeda päevakorra täiendavaid märkusi mittevajavaks ja heakskiitmist võimaldavaks nende kahe muudatusega, millest ma rääkisin? läbirääkimiste meeskond meie komisjoni poolt, mida juhib meie raportöör Heder Gardia Zabal kahe õigusloomealase teema osas, mis puudutavad äh, välisinvesteeringuid, äh, jätkusuutlikke välisinvesteeringuid, mis puudutab Euroopa Investeerimispanga välismandaati ning äh, tagatisfondi välistegevuste jaoks. ei, selles suhtes ei ole triloogil kokkulepet komisjoni ja nõukoguga, seetõttu läbirääkimised jätkuvad pärast suvevaheaega ning me teeme kokkuvõtte praegusest olukorrast meie järgmisel koosolekul. nii et nii on asjad läinud, vaatamata Heder Gardia Zabali jõupingutustele. ning see oli teade, mis mul teile oli ning nüüd oleme jõudnud meie seminarini vastavalt meie menetlusele, mis puudutab menetlust ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas, eelarve, ühise põllumajanduspoliitika eelarve valdkonnas. tegemist on seminari või töötoaga, mille korraldamist on taotlenud äh, eelarvekomisjoni liikmed ning mille eesmärk on anda üksikasjalikumat informatsiooni iga-aastase eelarve teise rubriigi põllumajanduse osa toimimisest iseäranis parandusettepanekut sisaldava kirja osas, mille komisjon ähm, koostab iga aasta septembris. nii et meil on eelarve ettepanek, aga iga kord lisandub sellele muutmise ettepanek komisjoni kirjas. seetõttu otsustasime korraldada niisuguse järele mõtlemist ja analüüsi võimaldava töötoa enne suvevaheaega, et anda komisjoni liikmetele võimalus and-, saada täiendavat ja asjakohast informatsiooni, enne kui kolmekümne esimesel augustil langeb eelarve muudatuste tähtaeg. põllumajanduses eelarveaasta algab teatavasti viieteistkümnendal oktoobril ning lõpeb kuueteistkümnendal, vabandust, algab kuueteistkümnendal, esimees parandab ennast, algab aastal N miinus üks kuusteist oktoober ja lõpeb aastal N viisteist oktoober. niisugune on erisus põllumajanduse valdkonnas ning vastavate täpsustuste tegemiseks sa-, saame me igal aastal üldjoonte, üldjoones ühe muutmisettepaneku komisjonilt, mis üldjoontes vastab kom-, parlamendi esitatud soovitustele. tänan härra Georg Häuslerit, kes on Põllumajanduse Peadirektoraadi ressursside direktoraadi ja Maaelu Arengu Direktoraadi direktor, kes on täna siia tulnud, et aidata meil paremini mõista põllumajandus, iga-aastase põllumajandusvaldkonna eelarve toimimist. enne kui annan sõna meie külalisele, meie eksperdile, saame ära kuulata meie kaks alalist raportööri põllumajanduse eelarve osas, härra Ashworth ja härra Ali härra Ali ei saanud kahjuks täna pärast siia tulla, ta saatis mulle väga huvitava analüüsidokumendi, mis puudutab põllumajanduse valdkonna eelarve sisu, pigem sisu kui menetlust. täna räägitakse pigem menetluseks, menetlusest või metoodikast. nii et ma teen nii, et saadan teile laiali ära kirja kolleeg Ali esitatud dokumendist, et te saaksite tema märkustega kurssi viia ennast ja olles seda öelnud, annan ma sõna tema kaasraportöörile, härra Richard Ashworthile Uh, Chairman, thank you very much. Um, and as you say, we're here today to talk. Suur tänu nagu te ütlesite, oleme me siin selleks, et rääkida iga-aastasest eelarvemenetlusest just nimelt põllumajanduse valdkonnas. kolleegid on palunud, et me seda arutelu täna peaksime, sellepärast et sellega on seotud väga palju tehnilisi detaile, mida tihti mõistetakse halvasti ja seetõttu me tervitame siin eksperti Georg Holsterit, kes aitab meil neid detaile mõista. ma arvan, et äh, see arutelu on kolleegidele ka kasulik ja vajalik, sest tegelikult peame me kõik mõistma, mismoodi on võimalik Euroopa instrumentide abil toime tulla nende väljakutsetega, mis äh, põllumajandussektori ees äh, seisavad, näiteks ka praegu on mitmeaastase finantsraamistiku jooksul olnud ju mitmesuguseid äh, asju, nagu näiteks Venemaa impordikeeld, aga ka see, mis toimub üleilmsel turul ja see, kui volatiilsed on hinnad. kõik see tähendab seda, et äh, rahastamismehhanismid peavad olema piisavalt paindlikud, et meil oleks võimalik äh, reageerida ja tööstust aidata. seetõttu jään ma Georg Hausleri ettekannet suure huviga ootama kolleegidele tahaksin aga öelda seda, et nüüdseks on praegusest mitmeaastasest raamistikust möödas rohkem kui pool ja seetõttu on väga sobiv, kui me teise poole jooksul saame rääkida veidi ka sellest, mismoodi olemasolevaid instrumente kohandada tuleviku tarbeks. ma olen selleks ka välja töötanud mitmeid märkusi, aga ma arvan, et ma need märkused teen hiljem ja jagan teiega seda, mida mina tulevikus, tulevikust arvan, kui me oleme praeguse debati maha pidanud. aga praegu jään ma ootama seda, mida ütleb meile härra Häusler. Eh bien, nous allons... Euh, aitäh. et euh, teeme siis nii, nagu te soovisite, härra raportöör. ning äh, nüüd sa, saab härra direktor Häusler sõna, palun. aitäh suur tänu, et te annate Euroopa Komisjoni esindajale võimaluse seda tehnilist küsimust teiega arutada. tehniliseks küsimuseks on põllumajanduseelarve ja eelarvemenetlus üldiselt. me koostasime sellise ettekande, kus on räägitud kõikidest peamistest elementidest ja ma palun juba ette teie käest vabandust sest mõned nendest elementidest on äh, niivõrd hästi tuntud, et võib-olla teile tundub, et ma olen pealiskaudne, kui ma neid üldse käsitlen, aga ma tahtsin äh, ikkagi kõik need elemendid ettekandesse sisse panna, ettekandesse sisse panna, et me saaksime eelarve menetluse taustast äh, ühtemoodi aru. esimesel slaidil tahaksin teile lihtsalt välja tuua kaks peamist elementi, mis põllumajanduseelarves üldse on milleks on Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond ehk EAGF ja millega hõlmatakse otsetoetusi ja turukorralduslikke kulutusi ja ennekõike on oluline see, et me räägime siin peamiselt liigendamata assigneeringutest ning see on iga-aastastes eelarve aruteludes väga oluline punkt. teiseks fondiks on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond. sellega hõlmatakse maaelu arenguprogramme ja me räägime siinkohal ennekõike liigendatud assigneeringutest ning äh, sama võime näha siis ka struktuurifondide puhul. üks väga oluline element, millele ei saa iialgi pöörata liiga palju tähelepanu, on sihtotstarbeline tulu ÜPP raames ja te näete, kui me arutelu jätkame, et sihtotstarbeline tulu on iga-aastase eelarve kokkupanemisel väga oluline osa sihtotstarbeline tulu, mis praegu rubriiki kaks ja põllumajanduseelarvesse sisse jääb, on ennekõike siis finantskorrektsioonid, eeskirjadest kõrvalekaldumine ja minevikus oli väga oluliseks elemendiks, olid väga oluliseks elemendiks ka piimamaksud. Te ilmselt mäletate, et viimati oli nende mahuks kaheksasada miljonit eurot või veidi rohkem ja muidugi siis ka ülejääk, mis kantakse edasi eelmisest eelarveaastast. ma arvan, et need elemendid on väga olulised, kui me eelarvet kokku paneme ja iga-aastase menetluse alguses me vaatame, millised on vajadused, mida me tahaksime selleks eelarveaastaks vajadustest lahutame me maha sihtotstarbelise tulu, mida me eeldame, et selleks eelarveaastaks on võimalik saada ja usume, et äh, nii on meil võimalik läbi arutada see, mida see koda arutama peaks, ehk siis äh, kust saada raha vajaduste katmiseks. finantsjuhtimise osas tahaksin ma kiiresti vaadata Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi, mida hakkan edasi nimetama lühendiga. esimees ütles, et tegemist on väga olulise fondiga ja see on ÜPP fond, mis tähendab seda, et eelarveaasta ei kattu kalendriaastaga ning mõnikord on see väga oluline, eriti meie koja arutelude puhul siis, kui me võtame vastu eelarve eelarveaasta jaoks, siis peame arvestama sellega, et siin on eelarveaasta, eelarveaasta teistsugune. menetlus toimub siis nii, et liikmesriigid äh, teevad makseid maksesaajatele, seejärel nad deklareerivad oma kulutused komisjonile ja komisjon maksab liikmesriikidele nende tehtud kulutused äh, tagasi. kõik see võtab aga aega, nii et et kokkuvõttes tekib kolmekuine vahe selle vahel, mil talunikud saavad oma raha ja mil liikmesriigid saavad selle raha komisjonilt tagasi. ma arvan, et see on väga oluline just nimelt sügisel, sellepärast et sügisel hakkame me ju koostama sügisest kirjalikku muutmisettepanekut, aga septembrikuise seisuga ei ole meil tegelikult veel teada, millised on viimased deklareeritud kulud, mida liikmesriigid deklareerivad vahemikus esimene september kuni viieteistkümnes oktoober. igal aastal on nii parlament kui nõukogu pisut nõutud, sellepärast et neil ei ole sügiseses kirjalikus muutmisettepanekus võimalik sügiseste viimaste andmetega arvestada, sest need andmed nad saavad seisuga kahekümne seitsmes oktoober. tegemist on tehnilise küsimusega, kuid samas on see väga oluline küsimus millel on ka suur poliitiline mõju eelarve lepitusmenetluses. ja tegemist on sellise asjaoluga, mida meil ei ole võimalik mõjutada ega muuta. me teame, et igakuiselt toimuvad ka arutelus, arutelud nõndanimetatud varase hoiatamise süsteemi raames ja varajase hoiatuse raporteid saadetakse ka kord kuus. lühidalt tahaksin ma rääkida veel Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist kus äh, olukord on pisut teistsugune. liikmesriigid peavad kulusid deklareerima kord kvartalis ja see tähendab seda, et viimane kvartal, äh, mida deklareeritakse, on juba pärast eelarveaasta lõppu ning see omakorda mõjutab ka eelarvemenetlust. eelarve projekt aastaks kaks tuhat kaheksateist, selle kohta tahaksin anda teile natuke andmeid. me leiame, et meie vajadused on ilmselt üksteist koma kaheksa miljardit eurot äh, makse äh, assigneeringutena. ja me oleme jõudnud äh, sellisesse kiirendatud perioodi. nagu te näete, jaguneb raha peaaegu pooleks iga-aastaste meetmete ja mitmeaastaste meetmete vahel Te teate ju, et on mitmeid äh, maaelumeetmeid, mis sarnanevad otsetoetustena. Need äh, toetused makstakse talunikele igal aastal välja. ja need on siis äh, iga-aastased maksed, need toimuvad väga stabiilselt ja on väga ettenähtavad, mis on eelarvemenetlusele kasulik, teised meetmed on aga mitmeaastased meetmed ja siin on tegu sarnase olukorraga nagu struktuurifondide puhul. perioodi alguses kulub aega, enne kui need maksed nii-öelda hoo sisse saavad, aga eh, seejärel saavad nad hoo sisse ja siis N pluss kolm reegli tõttu lähevad nad üle ka järgmisse mitmeaastasesse finantsraamistiku perioodi. nüüd üks eh, slaid, mis paistab väga keeruline, aga tegelikult on väga lihtne, vaadake lihtsalt neid värve. värvid näitavad seda, mismoodi ÜPP on aastakümnete jooksul muutunud. kollane ja punane on vanad ÜPP meetmed, kui te lubate neid niimoodi nimetada e, eksporditoetused ja turu sekkumine en-, äh, enne ÜPP selles seisneski, nüüd aga, kui me vaatame uut raamistikku alates ka aastast kaks tuhat seitse, on ähm, enamasti tegemist rohelise värviga, mis on siis äh, äh, lahti seotud otsetoetus, osa sellest on mõeldud äh, maaelu arengu toetuseks. ÜPP-s suur osa ongi selles, selleks mõeldud ja seda sõnumit peame me tihti kordama, sest see näitab meile seda, kuidas ÜPP on aastate jooksul muutunud. siin on ka üks element, millest ma tahaksin lähemalt rääkida meile võib jääda mulje, et eelarve on suurenenud. ma arvan, et me peaksime siinkohal selgitama, et me tuleme ajastust, mil ühendat-, ühtne põllumajanduspoliitika moodustas üle seitsmekümne protsendi Euroopa Liidu eelarvest, kuid perioodi lõpuks moodustab see ainult kolmkümmend neli protsenti, nii et kui me ka siin näeme, et absoluutväärtuses on eraldatud äh, raha rohkem, siis tegelikult see ei kajasta ÜPP osakaalu Euroopa Liidu eelarves. edasi vaatame me sektordiagrammi ja seda, mismoodi praeguses mitmeaastases finantsraamistikus raha jaguneb. me näeme siin, millised lõppotsused on tehtud institutsioonilises kokkuleppes parlamendi ja nõukogu vahel aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. ÜPP osakaal on üldiselt kolmkümmend kaheksa protsenti, ma ütlesin teile kolmkümmend neli, aga kolmekümne neljani langeb ta perioodi lõpuks, praegu siis kolmkümmend kaheksa protsenti ja te näete siin, millised on teised elemendid mitmeaastases finantsraamistikus kui nüüd need, kui need kaks arvu nüüd meeles pidada, kakssada seitsekümmend seitse ja kaheksakümmend neli, need siis puudutavad turukorralduslikku meetmeid ja maaelu arengut ja me vaatame järgmist slaidi, siis me näeme, et olukord muutub, sellepärast et liikmesriikidel on võimalik ühe samba alt teise samba alla signeeringuid üle kanda ja siin me näeme, mida sellised otsused kaasa toovad. ma ei hakka siin väga detailselt neid küsimusi lahkama, aga maaelu arengukulutused on aastal kaks tuhat neliteist väga madalad selline olukord on ka kahe perioodi vahetumisel normaalne sest äh, otsused, nagu te teate, tehti alles aast-, äh, aastal kaks tuhat kolmteist äh, detsembris, kuid uus mitmeaastane finantsraamistik algas juba neljandal jaanuaril kaks tuhat neliteist, mis loomulikult tõi kaasa selle, et programm ei olnud veel heaks kiidetud ja seetõttu sai raha kasutamine hoo sisse alles mitu aastat hiljem. kui nüüd vaadata, kuidas on ÜPP-d rakendatud, siis nüüd oleme me juba jõudnud äh, mitmeaastase finantsraamistiku keskele. otsetoetuste, otsemaksete osakaal on väga suur. liikmesriigid äh, kasutavad, kasutasid esimesel aastal ära üheksakümmend seitse koma kaheksa protsenti rahast. ja te näete kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta äh, prognoosi varsti, mis on veelgi kõrgem nüüd äh, turgude kohta, oluline on äh, meeles pidada seda, mis on viimastel aastatel toimunud, kõigepealt äh, Venemaa impordikeeld ning samuti turuhäiret, mille tõttu tehti kättesaadavaks rohkem kui üks koma seitse miljardit eurot, see on siis lisarahastus nende sektorite jaoks, mis kõige rohkem kannatasid, ennekõike puu- ja juurviljasektor, aga ka piima- ja põllumajandusloomade sektorid ma tean, et te teate väga hästi, kuidas neid assigneeringuid hääletati. lihtsalt selleks, et meelde tuletada, tahaksin öelda seda, et kriisireserv, mis on üks osa uuest MFF-ist, seda reservi ei ole siiamaani käivitatud, sellepärast et assigneeringuid õnnestus rahastada teisiti. nüüd vaadates maaelu arengu poolt me oleme jõudnud hästi edasi, mitmeid programme aastatest kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist on juba suletud, üheksakümne kahest programmist lõpetati kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta lõpuks kuuskümmend neli ning aastal kaks tuhat seitseteist oleme saavutanud veelgi edu, nii et varsti peaksid olema lõppenud peaaegu kõik programmid. põhjus, miks nad seni veel kõik lõppenud ei ole, on see, et äh, niikaua, kuni mõni äh, raamatupidamise kontrollimise heakskiitmise menetlus veel kestab, ei ole võimalik programmi lõpetada, nii et tegelikult äh, ei saagi öelda, et programmid ei ole veel lõppenud, enamik neist on lõppenud, aga tegemata on veel lõppotsus, raamatupidamislik lõppotsus. uues MFF-is võeti siis vastu sada kaheksateist programmi kahe tuhande neljateistkümnenda ja kahe tuhande viieteistkümnenda aasta lõppseisuga. tegemist on ennekõike iga-aastaste meetmetega, ehk siis äh, talunikel tehakse makseid igal aastal ja meil on ka investeerimisprojekte, mis peaksid kestma mitu aastat. väga oluline element, millest tahaksin kindlasti rääkida ja millest me võiksime saada kasu, on see, et makseasutused põllumajandusasutuses on kindlaks määratud asutused, nende akrediteering jäi püsima ja tänu sellele on võimalik uusi projekte ja programme kiiresti käivitada, sest kogu taristu oli juba olemas ja jäigi alles. me teame, et teiste struktuurifondide puhul osutus just nimelt makseasutuste küsimus äh, keeruliseks, sest äh, mõndasid asutusi ei ole loodud äh, veel ka tänase seisuga. ma usun, et me võime seetõttu öelda, et Maaelu Arengufondiga on kõik hästi, üheksateist protsenti kulutustest on juba võetud kasutusele ning seda saab siis öelda pärast selle aasta esimese kvartali lõppu nüüd äh, veidi detailsemalt kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarveprojekti kohta. oluline on teie tähelepanu juhtida sellele, millised on meie vajadused ja milline on meie eelarve. Te näete, et põllumajandusturu sekkumiste puhul on siin miinus, miinus viissada kolmkümmend üks ja see puudutab ennekõike piimasektorit. Te teate, et piimasektor on nüüd hakanud toibuma, kuid alguses äh, paluti piimasektorile lisatoetust ja see, see, et seda toetust nii palju vaja ei läinud, on äh, põhjus, miks raha kulus palju vähem. siis äh, miinus kakssada nelikümmend seitse miljonit otsetoetuste real on täpsustatud arv, võttes arvesse seda, kui palju otsetoetusi tegelikult välja maksti. üks koma seitse miljardit ähm, sihtotstarbelise tulu all on seotud sellega, et raamatupidamislike, raamatupidamismenetluste lõppotsuseid tehakse nüüd kiiremini Te teate, et finantskorrektsioonide tõttu oli heaks kiitmata otsuseid äh, väga palju ja äh, seetõttu oli sihtotstarbelise tulu real ka palju suurem number, aga nüüd on olukord normaliseerunud ja me oleme seda miinust äh, suutnud märkimisväärselt kahandada. ja samuti on siis natuke kahanenud eelmiste eelarveaastate ülejääkide ülekandmine. selle slaidi abil tahaksin pisut kokku võtta oma senist juttu. me leiame, et kriisimeetmeid põllumajandusloomade sektoris tõenäoliselt vaja ei ole me oleme küll juba hääletanud seitsmekümne ühe miljoni euro osas selleks, et ähm, pikendada likvideerimiskava puuvilja ja juurviljasektoris ja nüüd, mis puudutab otsetoetusi, siis me oleme saavutanud normaalse ähm, või tavapärase äh, asjaajamiskiiruse ja loodame, et see jääb püsima ka kogu ülejäänud perioodi jooksul. liikmesriikidel on võimalik kasutada paindlikkust ja nad on seda paindlikkust ka kasutanud selleks, et parandada eh, meetmete rakendamist. seetõttu on eh, vajadused pisut vähenenud. aga see tegelikult ei tähenda, et sektoris kulutatakse vähem, vaid lihtsalt on vähem eh, sihtotstarbelist tulu, mida meil on võimalik kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal kasutada, vähemalt praeguste andmete põhjal on see nii veel maaelu arengu kohta. aastateks kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist ei ole lisataotlusi esitatud. me eeldame, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõppotsused on võimalik teha olemasolevate, olemasolevate assigneeringute põhjal ning kahe tuhande neljateistkümnenda kuni kahekümnenda aasta programmid on saanud hoo sisse, nagu ma ütlesin. nüüd kasutatakse ära viie koma seitsme protsendi võrra rohkem makseassigneeringuid ning loodame või eeldame, et see ülejäänud programmi, ülejäänud perioodi puhul ka nii jääb. maaelu arengufondist on tehtud väljamakse ka Euroopa Solidaarsuskorpusele. see summa on iseenesest väike, aga tegemist on sümboolse sammuga. ja see toobki mind viimase slaidini, milleks on äh, finantsdistsipliin. tahaksin lihtsalt paari sõnaga rääkida menetlusest. Te teate kindlasti, et aastal, aastal kaks tuhat üksteist äh, hindade seisuga määrati kindlaks neljasaja miljoni eurone reserv mis tuleb siis igal aastal luua nii, et vähendatakse otsetoetusi talunikele. tegemist on väga täpse, väga kindlalt, kindlaks määratud menetlusega, mis ütleb, millised ettepanekud tuleb esitada ja millal parlament peab neid ettepanekuid arutama ja millal nõukogu. ma tahaksin lisada, et viimastel aastatel on see menetlus olnud väga lihtne ja seda kõigi institutsioonide jaoks komisjon ilmselt tahab siin teha lihtsustusettepanekuid, mis ähm, ilmselt on õigustatud, sest äh, menetlus on suhteliselt keerukas, kuigi tegelikult on kõik äh, osapooled valmis kiiresti kokkuleppele jõudma ja äh, arvud ju ei muutu, sest need arvud põhinevad väga täpsetel kalkulatsioonidel liikmesriikidel on mõnikord selle menetlusega raskusi, sest neil on seda instrumenti raske hallata, eriti just väiketalunike kava puhul, millesse kõik liikmesriigid ei panusta. sellega, härra esimees, olen ma teinud lühikese kokkuvõtte olukorrast, nii nagu see praegu on, ma loodan, et see ettekanne ei olnud liiga pealiskaudne, sest tõepoolest, mitmed valdkonnad on keerukamad, kui te aga soovite esitada küsimusi, olete teretulnud seda tegema, aitäh! aitäh, härra direktor. tänan selle kokkuvõtte eest, mis oli tõesti tehniline ja peaks rahuldama neid äh, nõudmisi, mille põllumajanduskomisjoni esimees esitas eesmärgiga viia see kuulamine ning kuulata ära see ettekanne enne suvevaheaega seda oli keeruline korraldada, aga meie eelarvekomisjon ei soovi, ei sooviks sekkuda eriprogrammide hierarhiate toimimisse. meie eesmärk oli saada paremini kurssi lihtsalt metoodika ja menetlusega. nagu te ütlesite oma ettekande lõpus, mille eest ma tänan teid loomulikult, sest ettekanne oli väga selge ja arusaadav ning sisaldas palju asjalikku informatsiooni. Äh, olgugi, et loomulikult on liikmetel veel küsimusi, äh, mille osas lähemegi nüüd edasi aruteluga, küsimused-vastused, selleks on meil aega kuni kella seitsmeteist viieteistkümne, seitsmeteist kahekümneni ning võtame viis-kuus küsimust järjest ja siis anname teile võimaluse, härra direktor, neile vastata. esimesena saab võimaluse esitada küsimuse härra Ashworth. tänan, esimees ja tänan ettekande eest. Äh, ma tahtsin öelda mõnda asja. kõigepealt mõned kiired kommentaarid. Te rääkisite siis äh, sellest, et liikmesriikide tasandil on tagatisfondide maksed olid äh, põllumajandusettevõtjatele väga hilised. kas te võiksite sellest natukene täpsemalt rääkida? ma tean ühte liikmesriiki, kus sellest on tekkinud tõsiselt suur probleem. ja teiseks, kas ma kuulsin teid äh, õigesti, kui te rääkisite sellest, et äh, mõned arved on äh, maksmata ja äh, põllumajanduseelarvelised äh, küsimused selles osas lahendamata. ja kolmas punkt, mis mind samuti huvitab, siin on õieti kaks aspekti. raportöör, kes koostas raporti ÜPP lihtsustamise kohta, ja kes on praegu ka seotud finantsregulatsiooni üle vaate koostamisega ja ma küsiksin teie arvamust selle kohta, sellepärast et lihtsustamine on oluline osa sellest äh, tegevusest. on teada, et põllumajanduse finantseerimine on väga kompleksne olnud ja viimane minu kommentaar puudutab seda graafikut Ähm, mida te meile näitasite, mis oli märgistatud erinevate värvidega. arvatavasti äh, on ähm, kõik teadlikud sellest, kuidas ÜPP finantseerimine on muutunud, aga viiekümne seitsmendal aastal kui see finantseerimine algas, siis tõepoolest äh, oli üheksakümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest seotud just põllumajanduspoliitikaga, nüüd te ütlete, et see on keskmiselt kolmkümmend kaheksa protsenti. aga see kõik kokkuvõttes äh, tähendab seda, et äh, ikkagi on meie kulutused äh, vägagi märkimisväärsed ja võib-olla te soovite ka kommenteerida seda, et Brexitiga seoses tekib selles eelarves nüüd kümne miljardiline auk ja kui te võiksite öelda, milliseid muudatusi Ühendkuningriigis äh, lahkumine võiks sellega kaasa toob ja millised äh, finantsküsimused äh, sellega tekivad, sellepärast et tariifid on ju teada ja praegu on tekkinud küllaltki suur auk. ja suureks teemaks on ka see, et Äh, on selge, et on palju teisi prioriteete Euroopa Liidus nagu töökohtade loomine, rändeküsimused ja nii edasi. ja raha kasutuseks on kindlasti palju teisi võimalusi, aga eriti tahaksin ma kommenteerida äh, ühtset põllumajanduspoliitikat, sest selle eesmärgiks on see, et viissada miljonit Euroopa Liidu elanikku saaksid taskukohast otseselt toiduaineid endale äh, muretseda. ja sellel taustal tahaksin ma öelda, et juba mõnda aega on kogu see tegevusala tehniliselt olnud, ähm, äh, tegutsenud ühtemoodi ja selle produktiivsus ja ka konkurentsivõime on olnud äh, sama ja ta ei ole tuleviku väljakutsetele valmis, ma tahaksin tuua siin ka sellise näite, et ähm, graafiku järgi ei ole piisavalt äh, mõeldud ähm, mahemaksetele ja see produktiiv, produktiivsuse küsimus on samuti lahtine. ja kui vaadata veel ka teadusuuringuid ja ähm, turundustegevusi, teisi lisandväärtusega tegevusi, ähm, mis minu arvates äh, on ka vajalik äh, osa tegevustest. tahaksin ähm, teha sellepärast tuleviku jaoks sellise ettepaneku, et äh, põllumajandustootjad peavad ennast ise asuma aitama ja muidugi on põllumajanduse eesmärgiks eh, toota toiduaineid, aga riigisti ja ka regiooniti on eh, ka keskkonnanõuded eh, olemas ja sellepärast teeksin ettepaneku, et ka seda arvestataks tulevikus ja et seda tuleks tulevikus liikmesriikide poolt rohkem kaasfinantseerida ning äh, veel kaks valdkonda, mida ma tahaksin tulevikus, et vaadataks rohkem, on riskijuhtimine ja see on kindlasti selline valdkond, mis minu arvates ähm, puudutab näiteks ka erasektori ja riigisektori ühis tööd äh, ka kindlustusvaldkonnas, mis minu nägemuses tooks kaasa suuri kokkuhoiuvõimalusi ja nii äh, nagu on öelnud ka kontrollikoda, äh, annaks see uusi tegevusvõimalusi ja ma tõesti julgustaksin kõiki mõtlema, kuidas muuta praeguseid olemasolevaid instrumente ähm, ÜPP-s. aitäh, härra raportöör. Te rääkisite nii tehnilistest küsimustest kui ka liikusite sealt edasi kohe poliitiliste valikute maale, mis avab meile väga ulatusliku arutlusvälja kuidas muuta põllumajandus, ühine põllumajanduspoliitika tõesti poliitiliseks põllumajanduslikuks ja ühiseks. Need on küsimused, mis meil tekivad aastast kaks tuhat kuusteist, kus äh, tekkis palju küsimusi seoses põllumajandustootjate tuluga. nüüd saab sõna härra Denano. aitäh, härra esimees. tahaksin puudutada keerukuse küsimust, millest me kuulsime juba. meil räägitakse palju menetluse lihtsustamisest ja mm, ja mõõt sellest, et me oleme lihtsustamisest veel kaugel, on nagu põllumajanduspoliitikas nagu teisteski valdkondades väga selgelt, väga selge. ning keerukus on meil nii Euroopa tasandi menetlustes kui siseriiklikes menetlustes. mis on ühe vastutus, mis on teise vastutus, kuidas parandada dialoogi Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel, on küsimused, mis on võrdselt olulised ning siin, ning peaksimegi nendega tegelema maksete hilinemine on olnud väga suur, eriti mõnedes liikmesriikides, Prantsusmaal näiteks, oli see tõesti, tõesti väga suur paljude tootjate jaoks ning äh, me peaksime endale aru andma sellest, et selged, sest põllumajandustootjad ju ootavad neid makseid ja paljud nendest tegelikult elavad Euroopa Liidu toetustest ja ühisest põllumajanduspoliitikast ja kui nad ei saa seda toetust või seda abi kätte, siis peavad nad nii-öelda poe kinni panema ja see tekitab palju probleeme sageli ka noortele. sest kui ei ole võimalik ära elada põllumajandustootmisega, siis noored ei hakka sellega enam tegelema, nii et tekivad mitmed põhimõttelise tähtsusega küsimused, kuidas saaks julgustada noori ja nii edasi. mis puudutab teist sammast, siin on äh, viivitused seotud ka teise menetlusega, väga keeruka menetlusega, mina, kui ma olin äh, ühe regiooni juht, siis uurisin neid menetlusi, kui me olime põllumajandus, ühise põllumajanduspoliitika teist sammast rakendamas, et igasugused hindamised, ex ante, ex post hindamised ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi, no sa ei jõua neid üles lugeda nii et äh, täiesti selgelt me peame menetlusi lihtsustama ja kui meil õnnestub menetlusi lihtsustada, siis õnnestub äh, seda asja ka kiiremini liikuma panna, mis puudutab asja sisu. jah. Äh, härra Schwartz ütles, et ühises põllumajanduspoliitikas peaks olema võimalik rakendada meetmeid, mis aitavad põllumajandustootjatel üle saada nii kliimaga seotud kriisidest kui, kui hindade kõikumisest ja äh, Mm, ja sanitaarküsimustega seotud äh, riskidest, mis on praegu väga selgelt üleval ja materialiseerunud. ja seda tuleks teha võimalikult ruttu, arutada neid küsimusi sisuliselt. sest äh, sisuliselt ongi see oluline ja menetluste lihtsustamine. aitäh, härra Kolmel aitäh, austatud esimees, kõigepealt tahaksin tänada teid selle väga asjaliku ettekande eest, mida me kuulsime, mille kohta mitu kolleegi juba on öelnud, et see oli väga hästi tasakaalus, et see oli nii tehniline, et ta ei saanudki teisiti olla, kui ka informatiivne ma ei tahaks rääkida nii nendest, nii palju nendest tehnilistest küsimustest, vaid pigem sellest, kuidas me valmistame ette järgmist MFF-i, millega seoses on tegelikult esimesed arutelud juba toimunud ja oleme ühenduses volinik Göttingeriga ning äh, veidi aja eest äh, oleme ära kuulanud äh, ja arutanud ka praeguse MFF-i vahekokkuvõtte minu jaoks. lisaks kõigile nendele tehnilistele aspektidele tundub, et seetõttu on saabunud õige hetk küsida, mida me õigupoolest tahame Euroopa Liidus saavutada ja mida meil on võimalik saavutada. me räägime ju praktiliselt kõik siin sellest, et me peaksime vähendama bürokraatiat, selge, jah. abstraktselt on kõik äh, sellega kohe päri. aga kui me hakkame nüüd äh, konkreetsemaks minema, siis, äh, siis tekivad rasked kompromissikohad ja minu meelest ei ole üldse mõtet öelda, et me soovime ühelt poolt, et meil oleks võimalikult palju pädevusi võimalikult paljudes valdkondades, soovime võimalikult paljusid asju edendada ja samas äh, räägime sellest, et me peame bürokraatiat vähendama, sest see lihtsalt ei toimi, see ei ole toiminud aastakümneid, ei toimi ka tulevikus. kui meil on võimalus rääkida äh, regioonide liikmesriikide kontrollorganitega, audiitorkogudega ja põllumeeste esindajatega siis, siis on kohe võimalik kuulda, et väga palju jõupingutusi kuulub, kulub bürokraatiaga toimepina-, toimetulemisele. näiteks Baden-Württembergis ma kuulsin, et et tohutut jõupingutusi ja, ja raha tuleb suunata sellesse, et täita igasugused normidest tulenevad nõuded. no normid on loomulikult normid, aga me peaksime endale aru andma sellest, et kas me oluliselt lihtsustame neid norme ja aktsepteerime seda, et mõnes liikmesriigis äh, on äh, asjad lõppkokkuvõttes korraldatud siis veidi teistmoodi kui teises liikmesriigis, olgugi et lõpptulemusena tõhusus saavutatakse või siis, äh, mida mina toetaksin, me mõtleme pigem sellele, no mitte nüüd täna, aga koos äh, järgmise MFF-i planeerimisega, et kus Euroopa Liit reaalselt saab mingit lisaväärtust luua ning sellest tuleneb ka minu küsimus teile, härra Hoisler kus te näete nüüd võimalusi või valdkondi põllumajanduse edendamisel, kus teie kogemusele tuginedes on eriti suur halduskoormus inimestel, ehk kus oleks võimalik äh, nõudmisi vähendada ja kus mitte. et loomulikult me ei saa Euroopa Liiduna ju loobuda teatud asjadest ja, ja öelda, et äh, et liikmesriigid äh, peavad kõike seda ise tegema. ma ei, aga samas osaliselt on seda võimalik teha. kõike ei pea tegema Euroopa Liit, osa ülesandeid saab jätta regioonidele, liikmesriikidele, iseäranis kui me vaatame probleemistikku, mis puudutab netomaksjate teemat, et kus raha kõigepealt liigub Brüsselisse ja siis pärast keerukate menetluste läbimist liigub tagasi liikmesriiki. siis võiks ju kohe öelda, et, et parem toetagu liikmesriigid ise oma põllumehi siseriiklikult ja kui me niisuguseid asju hakkame järgi mõtlema, siis on tõesti võimalik bürokraatiat vähendada. aitäh, proua Toma! Euh, aitäh, härra esimees, ma tahaksin esitada kaks küsimust. esitada need siis äh, komisjoni esindajatele. kõigepealt, kas te võiksite meile selgitada, miks kriisireserv, mis on ju ette nähtud äh, kriisideks miks me ei ole seda üldse kasutanud, võttes arvesse, mis on juhtunud, näiteks äh, Venemaa sanktsioonid, äh, piimaturu kriis, miks äh, seda siis ei ole kasutatud, millistel põhjustel ei saanud seda kasutusele võtta ja kuidas me saame samasuguseid probleeme vältida järgmises MFF-is, ehk siis millised on need tõkked, mis tuleb ületada, et kriisireservi saaks kasutusele võtta ma leian, et see on oluline küsimus, sest volinik Ottinger rääkis ju sellest, milline on MFF-i tulevik. ta rääkis äh, ÜPP äh, muudatustest, ÜPP senisest reformist ja seetõttu ma küsin endalt ja küsin ka teilt, millised riskid või millised tagajärjed võivad olla ühisturule sellel, kui ÜPP nii-öelda natsionaliseeritakse. mis siis juhtub ühisturul, kas ei lööda sellega kõikuma ühisturu senist stabiilsust? meil on teisi sektoreid nagu sotsiaalsektor ja, ja fiskaalsektor ja tahaksin siis äh, veel kord öelda seda või veel lisaks öelda seda, et ma mõistan neid kolleege, kes tahavad rohkem lihtsustamist ja seda, et komni-, et komisjon äh, oma koondettepanekutes äh, tooks välja just rohkem lihtsustamisettepanekuid et me jõuaksime lihtsama õigusloomeni, aitäh. aitäh, proua Toma, äh, selle eest, et hoiatasite meid vasturääkivuste eest meie enda tegevuses. parlament äh, loomulikult soovib äh, lihtsustamisi ja samas teeb muudatusettepanekuid, olles perfektsionist ja selle tulemusena reeglid sageli muutuvad keerukamaks, nii et ja komisjon peab neid lõpuks ju rakendama Paro... Alors, la parole est à Madame la Présidente Grasle. Sõna saab proua. esindaja, esi, esimees, kellelt härra Ashford soovis ka selgitusi. vabandust, ma ei saanud varem tulla. tahaksin küsida komisjonilt seoses sellega, et kõik kaebavad äh, kontrolli üle ja vaatavad eelarve kontrolli poole, sellepärast et komisjoni nimes on eelarve, on sõna kontroll, aga minu tähelepanekute kohaselt äh, põllumajanduse valdkonnas äh, on kontroll märksa vähem eelarveline kui tehniline ja erialane. et äh, kuusteist nõud, kuusteist nõuet ja täidetavad tingimused, kaasnevad tingimused ja tahaksingi küsida, kas komisjon on uurinud, kui palju meil on erikontroll, erialaseid kontrolle ja kui palju on siis eh, eelarvelisi või finantskontrolle põllumajandusvaldkonnas? aitäh, ma ei näe praegu rohkem küsimusi. Eh, ja nüüd palun ma luba siis eh, tehnilises plaanis käsitleda seda teemat. kui me vaat-, valmistame ette mitmeaastast finantsraamistikku, siis kuidas jagada põllumajandusvaldkonna assigneeringud liikmesriigiti? sest lisaks otsemaksetele tuleb meil ju sisuliselt paika panna see summa, mis läheb igale riigile ja iga riik igal aastal siis hakkab kontrollima, kas, kas ta sai selle osa, mis oli talle ette nähtud nii et äh, kas te saaksite meile rääkida, kuidas MFF-i ettevalmistamisel seda tehakse ja kuidas siis jagatakse signeeringut eri liikmesriikide vahel? mis puudutab muud osa sellest, siis ma tahaksin puudutada siin ühte paradoksi, et kui me räägime toetustest põllumajandustootjatele, siis äh, tulu tuleb ju lõppkokkuvõttes hindadest, mida toodete eest saab ja ja tootjad hea meelega sooviksid, et nad saaksid ikkagi hinnapõhiselt oma raha kätte, mitte toetustelt äh, põhiselt. ja, aga meil on vabakaubanduslepingud, mille tulemusena sageli hinnad langevad, muuhulgas ka Euroopa Liidu sees. nii et kas meil ei oleks võimalik äh, hoida kokku ÜPP arvelt, kui meil oleks natuke teine lähenemine vabakaubanduslepetele. ja osale, milles nendes käsitletakse põllumajandustooteid. niisugune küsimus mul teile. muide, Euroopa on varmas kehtestama keelde ka taimekaitsevahendite kasutamisele. kui me keelame teatud tooted, ma mõtlen siin glüfosaatidele, neonikotinoididele siis kas ei oleks meie ülesanne ka ÜPP vahenditest võib-olla finantseerida uuringuid alternatiivide valdkonnas, mis ei seaks ohtu meie põllumajandustootjate konkurentsivõimet? vot niisugused küsimused, mille ma ise soovisin tõstatada. ja nüüd, härra direktor, teil on sõna vastamaks neile eriküsimustele. aitäh, austatud esimees te eh, seate mu üsna keerulisse olukorda. sellepärast, et mina tulin siia, olles ette valmistanud eh, niisuguse tehnilise, olles ette valmistanud tehniliseks aruteluks eh, ÜPP eelarvega seoses. esimees katkestab, kui te lubate tehnilist osa, aga kui ma kuulen oma valijaid ja minu kolleegide oma valijaid, siis äh, asi on muutunud nii keeruliseks, et meil lihtsalt ei, on võimatu seletada inimestele, kuidas see toimib ja kui mingi poliitikavaldkond on muutunud nii keeruliseks, seda lihtsalt ei ole võimalik enam selgitada, siis ei saa, see ei olegi see enam poliitika. see tähendab, et äh, nüüd siin tuleks tänu proua Kresslale leida tõesti võimalusi lihtsustada, nagu proua Kressle küsis, aga, aga tõesti lihtsustada sisuliselt. aitäh, härra esimees ainus asi, mis ma tahtsin öelda, ainus sõnum, mis mul oli, oli, et pigem peaks härra Hogan või peadirektor tulema siia, et äh, vastata neile poliitilistele küsimustele. aga ma üritan käsitleda kõiki tõstatatud teemasid. härra Ashworth, te kokkuvõtlikult puudutasite kõiki keerulisi poliitilisi momente, mis praegu arutlusel on ning te olete kindlasti kursis sellega, et volinik Hogan on lubanud aasta teises pooles tulla välja teatisega, mis puudutab ÜPP moderniseerimist. ning kõik need teemad, mille te tõstatasite, saavad seal käsitletud. aga üritan olla täpsem. Te alustasite maksetähtaegade küsimusega. ja äh, kollektomaa puudutas neid ka. vabandust, äh, kollektoleena. maksetähtajad on väga tehniline küsimus. aga samas mäletan ma, et äh, just Euroopa Parlament on jät-, järjekindlalt õigusaktides rõhunud vajadusele maksetähtaegade järele, kui asi puudutab makseid põllumajandustootjatele ning äh, viimases MFF-is oli see parlamendi algatusel, kui kehtestati maksetähtajad ka teise samba osas. ehk siis teisisõnu, ei ole liikmesriikide otsustada enam, kuna nad on valmis välja maksma toetused põllumajandustootjatele, vaid meil on määruses kehtestatud konkreetsed tähtajad ja kui neid tähtaegu ei järgita, on asi väga lihtne, on liikmesriigile kohe ette nähtud üsna, üsna rasked tagajärjed. ning liikmesriik, millel on olnud ähm, probleeme ja mille suhtes on tehtud tõsiseid finantskorrekti-, korrektsioone, liikmesriik on pidanud sellega leppima, sest äh, nad ei maksnud õigeaegselt raha välja põllumajandustootjatele. nii et äh, siin on asjad, mida meil tuleb aktsepteerida. viimasel aastal, te olete kursis, eriti puudutab see Prantsusmaa olukorda, aga see ei olnud loomulikult ainult Prantsusmaa siiski, kes sellest puudutatud oli, kes hilines maksetega põllumajandustootjatele, sest äh, asi oli väga lihtne, tegemist oli reformijärgse esimese aastaga ning äh, palju oli probleeme mitte ainult IT-süsteemidega, vaid äh, teiste küsimustega ka. komisjon oli siin mõistev, äh, sest äh, meie huvides ei ole, et liikmesriigid äh, maksavad kiiresti raha välja, menetlustes on palju vigu ja lõpuks on üldse kõik suur segadus, nii et meil on olemas sätted, mis võimaldavad tähtaegu pikendada, aga nad on väga konkreetsed ja ja, ja tõesti peab olema tegemist olukorraga, mis on liikmesriigi kontrolli alt väljas. kui liikmesriik lihtsalt tuleb meie juurde ja ütleb, et kolmandal reformijärgsel aastal ja ütleb meile näiteks, et meil on IT-probleem siis see ei ole piisavalt mõjuv põhjus selleks, et võimaldada neil äh, hiljem raha välja maksta, sest äh, sätte eesmärk, ma meenutan teile, on, et põllumeestele laekuks raha õigeaegselt. see ei puuduta äh, haldusorganite, see ei ole selleks, et haldusorganid saaksid oma probleemid lahendada. siis lühidalt märkisite ka maksmata arvetest, nõndanimetatud RAL teemast ja, ja te tõstatasite küsimuse sellest, et kas teises sambas on meil neid maksmata arveid ja ma kinnitan, et tõesti neid on väga vähe. me, me liigume nende likvideerimisega kiiresti edasi, siin ei ole suurt riski maaelu arengu valdkonnas. mis puudutab lihtsustamist, mis on teema, mida käsitlesid kõik sõnavõtjad, kui ma ei eksi, siis tõepoolest, me oleme hiljuti esitanud ettepaneku ning äh, vastu on võetud, olete kursis kindlasti enne reformi ka delegeeritud akt, mille üle parlamendis hääletati paar nädalat tagasi, mis äh, sisaldab äh, olulisi lihtsustamismeetmeid. Te olete kursis ka sellega, et Omnibus ettepanek, mis praegu arutusel on, toob samuti endaga kaasa lihtsustamise põllumajanduse osas ning loodan, et siin jõuame peagi tulemuseni. aga üldine teema, mille kõik tõstatasid selles plaanis, tundub, on küsimus, milles me tunneme järjest suuremat poliitilist survet. volinik Hogan on selle pannud oma tipprioriteediks algusest peale. nimelt, et me peame hakkama lahendama põhimõtteliselt küsimusi ÜPP valdkonnas. küsimusi, mis eh, peaks meil võimaldama välja murda sellest nõiaringist. et eh, tulevad uued sätted, tulevad uued abikõlblikkuskriteeriumid. Mm, härra direktor, esimees katkestab. proua Gräslel sooviks praegu katkestada teid ühe märkusega ja küsimusega, palun. eelmisel nädalal osalesin neljapäeval äh, põllumajanduskomisjoni poolt triloogis Äh, omnibussi küsimuses põllumajanduskomisjoni pädevusvaldkonnas ning esitatud oli muudatusettepanekuid, mis näiteks, see oli siis eelmise nädala neljapäeval Strasbourgis, mis puudutavad äh, põllumajandusmaad, hektareid, mis, äh, mis mis peaks olema registreeritud maad, null koma ühelt ühe hektarini suurenes see, see kohustus registreerimiskohustuslik äh, maa. et see tundub lihtsustusena, aga samas liikmesriigid, kus äh, juba süsteem toimib, mis äh, võimaldab registreerida väiksemaid maatükke, sisuliselt neid liikmesriiki kasu, karistatakse. ning ma tahaksin küsida, mis on nüüd see lihtsustus, mis selle, mis, mis kümnekordistab selle selle registreeritava maa ja sisuliselt vabandab liikmesriigid välja, kellel ei ole piisavalt täpseid mõõtmissüsteeme mis puudutab äh, mõõtmise täpsus küsimusi, null koma üks faktorit, siis selgus, et enamuses liikmesriikidest ei ole niisugust mm, mõõtmissüsteemi, mis võimaldaks üldse vigu vältida. ning äh, siin räägitakse suhteliselt väikestest suurustest. kogu asja eesmärk oli, et äh, põllumajandustootjad ei saaks liiga palju toetusi selle maatüki osas, vaid kõik see jääks mõistlik, mõistlikesse piiridesse, isegi kui ta null koma üheksa ära kasutab. aga te käsitlete tõesti just tundlikku küsimust, sest eh, siin on palju liikmesriike, kes on suutnud selle reformi rakendada ja kellel mingeid probleeme ei ole olnud. ning eh, veel käesoleval aastal tuleb kontrollikoda otse toetuste osas tuleb kontrollikojalt analüüs komisjoni tegevusele ja meil on võimalik neid mõõtmistäpsusi või eeldusi, mis eh, normide kohaselt on ette nähtud ja tulevad täita, käsitleda, aga sellega seoses kerkib küsimus, mis on nüüd see hind, mis tuleb maksta selle täpsuse saavutamise eest, et kas see, see on mõistlik see täiendav investeering või jõupingutused ning siin võiks lühidalt käsitleda küsimusi, küsimust, mille te tõstatasite. kas on rohkem vigu esimeses või teises sambas? teises sambas on tegelikult rohkem vigu, sest seal on võimalused liikmesriikidele eh, täpsustada rakendamist märksa suuremad kui esimeses sambas, sest eh, esimene sammas pannakse sisuliselt paika Brüsselis. nii tingimused kui ka nõudmised. teises sambas aga on liikmesriigil ja ka regioonidel liikmesriigis väga palju kaalutlusruumi omalt poolt äh, rakendada, võtta vastu tõhusaid rakendumismeetmeid. aga siis tuleb loomulikult neid asju ka kontroll, kontrollida ja sellega on seotud kulutused ja ja, ja siis tekibki niisugune olukord, mida me nimetame siin Brüsselis gold plating, et kus, kus siis tehakse asi topelt ja kolmekordselt kindlaks, et soovides vältida igasuguseid vigu ja lõppkokkuvõttes tekib olukord, kus abisaaja, põllumajandustootja tunneb, et neid nõudmisi ja kontrolle on tal seljas äh, üle mõistuse. nii Euroopa tasandi kui siseriiklikke kontrolle ja ning proua Kressle esimene küsimus oli sellega seotud ka et et see, see ongi sisuliselt ähm, väga oluline küsimus. see erialased kontrollid ehk siis no nõudmised, mis äh, põllumajandustootja peab täitma oma põllumajandustootmisega äh, seoses, et saada toetust ja et vastata siseriiklikele nõudmistele üldse, et ta saaks tootmisega tegeleda ja need on ühelt poolt loomulikult vajalikud, aga teiselt poolt äh, tugevdavad niisugust muljet, et äh, et põllumajandustootja on regulatsioonide ja kontrollide rägastikus ja ei saa üldse oma põhitegevusega tegeleda. nüüd lähen tagasi inglise keelele, ütleb kõneleja, sest härra Ashworthi küsimused ei ole veel kõik vastused saanud. esimees katkestab. kas, äh, kas lubate härra Kolmelil katkestada ennast? aitäh, härra esimees tahtsin korraks heita valgust sellele teemale. proua Kressle tõi väga asjaliku näite. see lihtsustamine null koma ühelt hektarilt, see veamäär kuni ühe hektarini. mitmest eurost me räägime sisuliselt? loomulikult on siin eri metoodikaid, aga ütleme keskmiselt, mille, mitmest mitmest eurost me räägime nüüd ühe põllumajandustootja kohta, et mis, kui suurest summast me siin räägime? kuni äh, kolmsada eurot. kui, kui, kui see on kuni üks hektar, siis kolmsada eurot. kolmekümnelt kolmesaja euroni läheb see veamäär. kaksteist miljonit, katkestab proua Kressle, äh, kaksteist miljonit eurot kogu põllumajanduspoliitika kohta. esimees jah, me ümardame. jah. probleem seisneb selles, et no meil on terve rida tootjaid, kes langevad sellest, sellest nii-öelda võrgust üldse välja alla hektari, aga jäävad et, et sisuliselt siis sisuliselt kontrollima me peame ikkagi, kas nad jäävad välja või mitte. nii et eh, see kontroll tuleb ikkagi läbi viia, lihtsalt kulud on suuremad. ja, ja, ja kui me selle, seda, seda arvu muudame null koma ühelt ühele, siis me inimesi, osasid inimesi ei saagi kontrollida. ja see tundutakse unustavat. esimees, eh, samal teemal, härra Keer ma ei lootnudki, et me nii ruttu selle teemani jõuame. arutelu on väga huvitav, sest kui ma praegu mõtlen sellele, äh, sellele, millest rääkis härra Kölmel, et meil tekib nimelt risk eelarvega seoses kuni kolmsada eurot põllumajandustootja kohta, nii küsimus on, ongi nüüd, äh, nagu proua Kressle just seda puudutas, kas me hoiame mingit halduskoormuse pealt kulu kokku või mitte, see on väga huvitav küsimus. sest äh, parlament peaks endale ausalt äh, otsa vaatama. et me saame ainult ühte kahest asjast, kas me aktsepteerime seda, et meil jääb teatud ebakindlus Euroopa Liidu panuse osas põllumajanduspoliitikasse toetuste näol ja siin komisjon äh, PR seisukohalt äh, üsna ebaõnnestunud väljendus, äh, olgugi et komisjoni kavatsused olid parimad, et räägiti siis niisugusest lubatud veamäärast ja ja mõnede inimeste jaoks kõlab see niimoodi, et, et lihtsalt, et ongi niimoodi, et me seda ei analüüsi, et lihtsalt ongi mingi viga ja me laseme sellel minna. aga põhimõte on õige et kui palju siis eh, need kontrollid maksma lähevad ja kas me oleme valmis seda raha maksma selleks, et avastada mingeid vigu, mis sisuliselt, mille hind finantsiliselt on väiksem kui see, see kulu, mille me kanname selleks, et see kontroll läbi viia. et endise niisuguse majanduskontrolörina ma ütleksin, et, et kümme tuhat eurot kulutada sellele, et leida saja eurost viga, no lihtsalt ei ole mõtet seda teha majanduslikult. ning ning see on asi, mida oleks valijatele üsna lihtne selgitada. et kas me peame valima niisuguse, kas me valime niisuguse tee, see vähendaks bürokraatiat ja annaks panuse sellesse, et meil on võimalik öelda, et lõppkokkuvõttes on ka kontrollikoda või kes iganes siseriiklikult seda kontrollima peab või ka põllumajandustootja ise vabaneb paljuski osaliselt halduskoormusest või siis äh, valime me teised ja ütleme, et kõike tuleb lõpuni kontrollida. ja loomulikult peame siis seisma valijate ees ja siis ütlema, et jah, me vaatasime, analüüsisime seda olukorda, nüüd on veamäär tõesti nii väike, et, et see on tuhandikes protsentidest ja ja me saame iga kümne euro kohta aruande esitada, aga siis eh, peame me aktsepteerima seda, et meile hakatakse rääkima sellest, et kogu menetlus on kohutavalt bürokraatlik ja kontroll võtab kohutavalt palju aega. nii et me peame arutama seda asja niimoodi et mis, millist teed me oleme valmis minema, et kui palju me oleme valmis selle kontrollimenetluse eest maksma ja kui palju me selle eest tagasi saame. minu sisetunne on, et äh, paljuski on see niisugune mm, näi-, näivus, mida me taga ajame, et alati on võimalik leida mingeid vigu. eelarve kontrollis oleme selle üle järgi mõelnud. et, et võib ju minna ka seda teed, et vaatame, kas ortofotod üldse on õiged ja nii edasi. et ega me sedagi ju päris täpselt ei tea. et näiteks äh, aasal kasvab äh, puu ja see on selge, et ikkagi aas ühe puuga, aga kui on seal kümme puud, siis äh, võib juba võtta seisukoha, et ei, see ei ole enam aas, see on mets. nii et äh, mingil hetkel tekib meil, meil juba kategoriseerimise viga. ja, ja me hakkame fantoome taga ajama, nii et mingil hetkel me peame ütlema, et et kui palju see kontroll maksab, kas on mõtet seda üldse teha, et, et peaksime, kas me peaksime äkki äh, Eh, leppima sellega, et meil jääb teatud määramatus, aga selle eest vähenevad halduskulud. ma, ma olen kindel, et kollas ajakirjanduses tuleb artikleid eh, kindlasti selle kohta ja siis tulevad, eh, kui me ei ole seda asja läbi arutanud, tulevad teravad reaktsioonid vastupidi, hakatakse vastupidist tegema ja siis on jällegi kõik segadus majas. härra direktor euh, répondre euh, aux remarques de M. Guerre ou, ou continuer avec les, kas ma peaksin sellele vastama või siis ma vastan hoopis neile küsimustele, mis ma kirja panin debati käigus? härra Kajer rääkis sellest, millest ka proua Kressler ehk siis äh, pikendamise küsimusest ja ka sellest, et äh, mis on see kõige väiksem, väiksem summa, mis see siis on? on tõesti väga väikseid äh, summasid. on selliseid äh, maksete saajaid, kes saavad võib-olla sadu eurosid, aga mitte rohkem, mõned sajad eurod. ja on ka selliseid riike, kus äh, taristu ongi niivõrd väike, et maksed, mis tehakse, on ka väga väikestes summades. ja seetõttu oleks mõistlik ette näha minimaalne Äh, künnis ja nõukogu on seda arutanud, aga see on keeruline, sellepärast et erinevad riigid äh, on erinevate äh, maksete saajatega, mõnikord on tõesti nii, et makstakse ainult mõned sajad eurod, aga see on väga oluline summa sellele, kes selle saab. nii et kui me seaksime sisse sellise miinimumsumma, siis see oleks kasulik, siis see oleks kahjulik mõnedele väiketalunikele, ehk siis mõnedes riikides oleks see süsteem mõeldav, kuid teistes riikides äh, jääks siis see raha saamata nendel, kes äh, muidu selle saaksid. tahaksin selgitada veel ühte asja. meie süsteem on selline, et näiteks kui meil on see juhtum, kus makstakse kolmsada eurot, mida see tähendab? näiteks kolmsada eurot ühe hektari kohta ja, ja siis ka see pettuse risk on kolmsada eurot aga eh, see, kes selle makse saab, see seab ohtu oma, oma toetuse sajaprotsendiliselt. nii et eh, kui me võtame eh, aluseks selle, et me peame reegleid austama, siis tegelikult on talunike huvides ju nende austamine, kui ta mingi pettuse toime paneb, jääb ta ilma kogu sellest summast, sajast protsendist. ja siin tekivad ka raskused, sest et härra Kaier siin tõi näite ja ütles, et näiteks äh, Austrias oligi paar-kolm aastat tagasi täpselt selliseid juhtumeid, kus maksti toetust puude istutamise eest ja siis, kui toimus kontroll, komisjon saatis välja oma meeskonna, siis tuli välja, et et tegelikult oli kogu see makstud abi täiesti abikõlbatu ja isik ei oleks pidanud üldse seda toetust saama, see aga on meie süsteemi viga. sest tegelikult on nii, et kui isik ei vasta kehtestatud reeglitele, siis ta kaotab kogu toetuse sajaprotsendiliselt. risk on seega suurem kui kolmsada eurot, sest reeglid on niimoodi tehtud, et kui ületatakse äh, näiteks äh, seal sada hektarit, äh, kui pannakse toime rikkumine, võib kaotada näiteks kakskümmend viis tuhat eurot. see on nii-öelda poliitiliselt keeruline küsimus sest et tegelikult ei saa öelda, et äh, me rääkisime siin ainult ühest hektarist. jätkake, ütleb esimees. selge, ma jätkan siis nüüd nende küsimustega, mille esitasid äh, inimesed debati jooksul. Äh, härra Ashford, tulles tagasi teie juurde, teie rääkisite Brexitist ja muidugi te mõistate, et mina ei ole selles positsioonis, et ma saaksin midagi öelda läbirääkimiste kohta, teada on see, et need on alanud ja muidugi ka räägitakse seal äh, meie teemast, aga ma rohkem informatsiooni ei saa teiega kahjuks jagada Te rääkisite riskijuhtimisest ja see on muidugi selline element või selline valdkond, kus äh, kindlasti uues äh, ÜPP-s vaadatakse asjad üle ja äh, komisjon võttis Euroopa finantsvaldkonna kohta vastu uue dokumendi, selles dokumendis olid juba uued ettepanekud, komisjon töötab nende kallal ja kindlasti on võimalus neid edasi arutada. samuti te eh, ka rääkisite sellest, et paremini suunata äh, Ähm, vahendeid ja härra Oettinger, härra Ketsu äh, on samuti äh, selle teemaga tegelenud, see on kindlasti element, mis saab üheks arutelude äh, osaks tulevikupoliitikatest rääkides. nüüd tulles härra Toleno küsimuste juurde, jällegi kordaksin seda, mida ma juba varem ütlesin, ka teise samba jaoks saavad olema maksete tähtajad, me praegu töötame selle kallal, et äh, mitmeaastases finantsraamistikus enam ei toimuks liialt pikka ootamist äh, maksete saajate osas ja ma enne nimetasin juba ühte ettepanekut Omnibus ja et ma loodan, et see toob ka kaasa olukorra paranemise härra Karine, ma rääkisin ka sellest, et teine sammas on pigem see, kus kontrollid on väga põhjalikud võrreldes esimese sambaga ja eriti näiteks äh, Saksamaal, kus arvatakse, et äh, need kontrollid on liiga keerulised, liiga täpsed, liiga mitmete nõuetega ja siinkohal võib-olla esitaksin ainult ühe üldise kommentaari. on äh, omavahelises suhtes äh, siis äh, paika pandud eesmärgid ja keerulisus, sellepärast äh, otsemaksetes on kompleksust üsnagi vähe ja selleks, et äh, otsemaksed äh, oleksid kättesaadavad, põhimõtteliselt on lihtsalt tarvis seda, et oleks äh, teatud nõutud hulk maad olemas ja siis on võimalik ka makseid saada. siin on satelliidid ja teised võimalused seda kontrollida. ja mida suuremaid toetusi palutakse, sest siis juba peavad olema äriplaanid, siis peavad olema hanked välja kuulutatud, see peab olema keskkonnasõbralik vastavalt äh, tervise ja sanitaarstandarditele ja nii edasi ja nii edasi. ja mida rohkem on suunatud see abi äh, ja mida suure, seda suuremaks muutub ka risk, et midagi läheb valesti ja et maksesaaja ei vasta kõigile tingimustele. see on üks ÜPP paradoksidest ja võib-olla et ka kõikide poliitikate paradoksidest. poliitikuna on vaja teada, mida soovitakse, milline on eesmärk, kas lihtsalt soovitakse eesmärke paika panna või soovitakse, et oleks lihtsalt reeglid väga lihtsad ja seda me peame ka lihtsustuste puhul mõtlema ja arvestama. Äh, ma tahan Toma. Te küsisite, miks kriisireservi ei ole kasutatud? lihtsalt sellepärast, et reeglid näevad ette, et kriisireserv on tõesti viimane võimalus kui äh, kassas nii-öelda rohkem raha ei ole, alles siis minnakse kriisireservi juurde, aga enne seda ei puudutata. Õnneks või siis kahjuks, oleneb, kes, äh, kes analüüsib, on äh, nii, et kõik need põllumajanduslikud kriisid, mis meil olid, õnnestus ära lahendada ikkagi kassas oleva või olemasoleva raha abil ja seda ma tegelikult seletasin ka enne, et meie olukord on viimastel aastatel olnud siiski üsna mugav, sellepärast et meil on õnnestunud äh, raha leida ja me saime näiteks äh, neid piimamaksusid äh, niivõrd suures summas, kaheksasada miljonit eurot, et meil õnnestuski nende abil finantseerida erinevaid kriise. ja meil ei olnud vaja kriisireservi puudutada, kasutusele võtta ning äh, tegemist on teemaga, mida te kahtlemata peate ka järgmise MFF-i arutelul äh, käsitlema. mis puudutab renatsionaliseerimise riski, millest te samuti rääkisite, siis ma tahaksin siin viidata ühele dokumendile, mille volinik äh, Ottinger ja volinik Retsu koos esitasid. komisjon on äh, teinud ettepaneku ja teie tõite välja väga olulise argumendi, mida tuleb hakata selles debatis äh, arvestama. milline risk kaasneb renatsionaliseerimisega? milline on see risk, mis tekib, kui teatud äh, liikmesriigid äh, tahavad kaasfinantseerida ja on selleks ka võimelised, aga teised, teistel kas puudub tahtmine või siis puudub suutlikkus tegemist on olulise küsimusega. esimees, võib-olla ei ole siin ka äh, piisavaid konkurentsireegleid, äh, sellepärast et äh, kui me toetame tootjaid ühisturul, siis võivad tekkida konkurentsiprobleemid. proua Toma. aitäh, minu küsimus oli, et kas komisjon kavatseb valmistada ette mingi mõjuhinnangu näiteks, koostada mõjuhinnangu, juhuks, kui osaliselt või täielikult ÜPP läheb liikmesriikide kontrolli alla. no siis äh, oleks vaja tõesti analüüsida kõiki neid äh, küsimusi, millele muuhulgas juhtis tähelepanu ka esimees, nimelt riigiabi ja konkurentsireeglid, kas äh, kas need on piisavalt täpsed selleks, et vältida taoliste probleemide tekkimist? aga usun, et üks probleeme, mis siin tekib, on see, et meil on võimalik kehtestada riigiabireeglid, mis keelavad ebaausa konkurentsi, aga kas meil on võimalik kehtestada riigiabireeglid, mis kohustavad liikmesriiki kaasfinantseerima? ning siin on tegemist aruteluga, mis on pidamata volinik on selle teema tõstatanud just, et see arutelu peetud saaks avatud vormis ja põhjalikuna. ning lõpetuseks, härra esimees, teie küsimus. ehk siis see jaotusvalem, äh, mis on väga oluline osa MFF läbirääkimistel ning äh, küsimus sellest, missugune on see õiglane osa, äh, mis on üks põllumajanduspoliitika alustaladest, et pannakse paika väga täpselt summad, mis äh, sisuliselt jagatakse välja otsetoetustena esimeses sambas eri liikmesriikide vahel. see tähendab, et iga liikmesriik teab juba, kui palju tal saada on, sisuliselt on, on see see raha tal kättesaadav, kui ta teatud nõu-, teatud nõuded täidab, sada protsenti tavaliselt kunagi neid ei saada, aga ikkagi. aga see on siis see esimene sammas, seal ei ole mingeid äh, üldisi äh, raame, üldisi summasid. kas on kriis või ei ole, see raha on alati olemas ja teine sammas on, nagu te teate, poliitilise kokkuleppe teema teie ja nõukogu vahel, mis puudutab äh, eraldisi siin. ja tõepoolest, siin on liikmesriikide liikmesriikidel huvi teada saada, kui palju nad täpselt saavad, et põllumajanduspoliitika oleks stabiilne. esimees, kas ei olegi siin meil peidus iga-aastane probleem põllumajanduseelarvega? et äh, me näeme, võime ette näha mingite rahade eraldamise arvestades mingit võimalikku olukorda, mis ei saabu, aga me ei pruugi ette näha kriisi, mis järsku saabub ja mille tulemusena, kui, kui liikmesriik võtab oma osa nii-öelda põllumajanduspoliitika rahast välja, et siis lahendust ei too ja tekib absurdne olukord. eks kuidas siis murda välja sellest probleemistikust ühise põllumajanduspoliitika raamest. võib-olla me peaksime loobuma nendest iga-aastastest arvudest, selleks et paremini suuta järgida turukonjunktuuri ja olukorda. tehnilises plaanis ütleksin, et jah, põhimõtteliselt see on võimalik. meil on Ameerika Ühendriikides näiteks süsteem, mis on, mis pigem järgib turukonjunktuuri Eh, aga siin ei tohi muidugi unustada, et me kehtestame siin individuaalsed õigused eh, toetuse saajatele esimeses sambas. põllumajandustootjad, kes täidavad teatud tingimused, neil tekib õigus saada vastavat toetust. nii et see ei ole mingi abstraktne poliitiline eh, eesmärgi seada. õigus, see ei ole poliitika, ütleb esimees. poliitika on probleemide rakendamise vahend, samas õigus on automaatne ülekanne, kui me räägime niisugusest õigusest saada mingit makset ja ja ühine põllumajanduspoliitika on järjest vähem poliitiline, järjest vähem äh, põllumajanduslik, järjest vähem ühine, sellepärast et äh, sisuliselt teatud toetused renatsionaliseeritakse. nii et sisuliselt me räägime siin ühise põllumajanduspoliitika tulevikust jah, usun, et äh, tegemist on küsimusega, mis ei ole uus ja mille üle arutelu tuleb pidada, et kas me jääme süsteemi juurde, kus meil on otsetoetused, iga-aastased otsetoetused teatava perioodi vältel, või siis me liigume pigem niisuguse poliitilise süsteemi poole, kus äh, tehakse makseid kriisi või konjunktuuriprobleemide korral ja kui hind on hea, turud toimivad, siis ei ole sisuliselt põllumajandustootjatel õigust toetust saada. no volinik kindlasti analüüsib neid, kui, kui neid äh, võimalusi, kui me vaatame ameeriklaste kogemust, siis äh, ei ole see ei tõhususe ega ettenähtavuse, kulude ettenähtavuse osas tegelikult olnud väga hea, sest arvestades meie finantsraamistikku, oleks väga keeruline ette kujutada, et meil näiteks ühel aastal on põllumajanduseelarve kümme miljardit, järgmisel aastal sada miljardit. et meie süsteem sisuliselt põrkuks suurte raskustega. me peaksime kogu selle arhitektuuri ümber tegema. no aga küsimus võib esitada ikka kas siis sisuliselt äh, niisugune jäik finantsraamistik, mis on paika pandud seitsmeks aastaks, või mingi muu võimalus? kui meil tuleb kriis, siis sisuliselt me peame ju hakkama looma igasuguseid usaldusfonde ja muid fonde väljaspool eelarvet. et sisuliselt tekib niisugune üsna karikatuurne pilt eelarvest. selle mitmeaastase raamistikuga seoses. aga nüüd annan sõna meie alalisele kaasraportorile härra Ashworthile, kes teeb kokkuvõtte meie mõttevahetusest. me rääkisime väga palju lihtsustamisest ja meil on loomulikult äh, tegemist antud juhul keeruka olukorraga, sest Euroopa Parlamendi arutelud on keeru-, keerukad, aga me igal juhul mõistsime sellest, et liikmesriigid võivad äh, kirjutada oma õigusesse ümber teatud Euroopa tasandi sätted ja direktiivid, mis lisab süsteemile keerukust ning mõnedes äh, liikmesriikides on võimalik veel ka regioonidel või regio-, regionaalsetel organitel lisada omalt poolt nõudeid, mis tekitab kolmanda keerukuse tasandi. ja kui abisaaja vihastab selle süsteemi keerulisuse peale, siis äh, siis hakkavad eh, temale kõige lähemad osa, valitsustasandid eh, süüdistama kohe Euroopat, mis ei ole väga julgustav nähtus. aga nüüd härra Ashworth, teie kokkuvõte. Uh, <clears throat> uh, esimees, ma teen lühidalt, kõigepealt tahaksin tänada härra Hauslerit ja ma ka tunnen talle tõesti kaasa selles mõttes, et ta tuli tehnilist ülevaadet andma oma teemast aga ma võin kinnitada, et tegemist on väga väärtusliku sessiooniga olnud nii tehnilise vaate poolt, äh, te andsite meile väga väärtuslikku informatsiooni sellest, kuidas süsteem töötab ja ma olen selle üle tänulik ja äh, samas äh, kerkib selgelt esile ka igasuguseid teisi teemasid ja üks ühine teema pidevalt on soov lihtsustuse järele ja siin tuleb mõelda, kuidas äh, tasakaalu viia need küsimused äh, nagu siis auditeerimise ja ka raamatupidamise vaatevinklist. teine poliitiline teema, mida me oleme arustanud, äh, on siis see, kuidas protsesse saaks muuta äh, järgmise ÜPP perioodi vältel ja kuidas instrumente sellesse poliitikasse rakendada. ja tänased arutelud on kindlasti olnud väga väärtuslikud, tahaksin teid tänada selle eest, et te tulite ja rääkisite oma teemadel väga väärtuslikku panust, tänan teid. Euh, me ilmselt võime teile plaksutada nüüd selle eest, et äh, niivõrd äh, lühidalt vastasite, üks asi on tehnika, aga menetlus on menetlus ja meie oleme valitud äh, rahvaesindajad, kes peavad ÜPP, ÜPP-ga tegelema. selles on tehnilisi detaile väga palju ja me peame seetõttu ka üle vaatama poliitilise reaalsuse. suur tänu teile selle tänase töötoa eest. me hakkame varsti arutama uut MFF-i ja meil on võimalik nüüd äh, siis äh, seda tulevast debatti pidada paremini tänu täna saadud kogemustele. annan nüüd sõna meie üldraportöörile härra Kaierile, kaks tuhat seitseteist eelarveraportöör härra Muresan, järgmise eelarveraportöörile kaks tuhat kaheksateist ja nemad räägivad mulle sellest, mis on nende võimalus ja ülesanne olnud rääkida nimelt siis lisaväärtusest ja pilootprojektidest. härra esimees seoses pilootprojektide rakendamisega äh, praegusel eelarveaastal on mul väga vähe öelda, sellepärast et mul ei ole andmeid komisjonilt selle kohta. nii et äh, selles mõttes ma pigem räägiks äh, pilootprojektide ettevalmistamisest või piloottegevuste ettevalmistamisest kaks tuhat kaheksateist aastaks ja annaks sõna edasi teis-, järgmise aasta raportöörile, sest minul ei ole praegu midagi siinkohal öelda. mikrofon. Yes, Mr President, you are jah, härra esimees, teil on õigus ja suur tänu teile. mis puudutab tööd katseprojektide ettevalmistavate tegevustega, siis see toimub mitmes etapis tähtaeg oli kolmandal mail ning see tähendab seda, et enne kolmandat maid pidid üksikud liikmed, fraktsioonid ja komisjonid esitama eelarvekomisjonidele nende katseprojektide nimekirja, mida nemad tahtsid esitada. pärast seda on võimalik või oli võimalik eelarvekomisjonil parlamendi nimel need projektid ära saata. meie esitasime kokku kolmsada nelikümmend neli projekti komisjonile ja nende hulgas on siis nii katseprojektid kui ettevalmistavad tegevused. eelmisel nädalal saime me komisjonilt vastuse, kus nad annavad meile esialgse hinnangu ja mina annan teile sellest esialgse ülevaate. Te teate, et komisjon annab äh, nendele projektidele hinde tahast kuni teeni A tähendab seda, et projekti, katseprojekti saab rakendada nii, nagu Euroopa Parlament on seda ette näinud ning meie kolmesaja neljakümne neljast projektist kuuskümmend said hinde A. see tähendab seda, et komisjon leiab, et need on teostatavad. viiskümmend neli projekti said hinde B, mis tähendab seda, et need on osaliselt rakendatavad või isegi täielikult rakendatavad, kuid seda ainult teatud tingimustel, kui nad ümber kujundatakse seega hinne B tähendab, et katseprojekt on iseenesest hea, aga vajab kohendamist või saab rakendada ainult osaliselt. väga paljud projektid, täpsemalt siis sada kaheksakümmend kolm projekti kolmesaja neljakümne neljast said hinded C. C tähendab seda, et parlamendi pakutud katseprojekt on juba täielikult hõlmatud olemasoleva õigusloomega või sellise õigusloomega, mis varsti vastu võetakse või et selle küsimusega juba tegeldakse olemasolevate programmide raames. väga tihti juhtub, et Euroopa Parlamendi saadikul on väga hea mõte, kuid ta lihtsalt ei tea, et tegelikult tema mõtet juba rahastatakse mõne olemasoleva programmi raames. ja saame seda teada siis, kui komisjon meile seda ütleb. nelikümmend seitse katseprojekti või ettevalmistavat tegevust said hinde D ja hinne D tähendab seda, et need ei ole üldse rakendatavad või on nad Äh, minevikus juba ära tehtud ning seetõttu nad ei kvalifitseeru ja see otsus on automaatne. seega äh, kuuskümmend hinnet A, viiskümmend neli hinnet B, sada kaheksakümmend kolm hinnet C ja nelikümmend seitse hinnet D. nagu ma ütlesin ma olen külastanud kõiki parlamendikomisjone ja öelnud kolleegidele, et me hakkame tegelema ainult projektidega, mis on saanud hinde A või B, ehk siis eh, nendega, mille kohta komisjon on öelnud, et need projektid on rakendatavad täielikult või siis vähemalt osaliselt või ka täielikult, juhul kui neid natuke muuta loomulikult ei ole meil võimalik edasi töötada sellega, millele on pandud hinnet C, sest see tähendab, et need projektid on juba hõlmatud mujal või hindega D, mis tähendab seda, et need ei ole lihtsalt teostatavad. ja nagu siis ütlesin juba alguses, me tegeleme ainult sellega, mis on saanud hinde A või B. kokku on selliseid projekte sada neliteist esitatud kolmesaja neljakümne neljast projektist, mis on siis umbes üks kolmandik ja nende projektidega me proovime edasi töötada, töötada, et saada neile rahastus. las ma räägin siis nüüd rahast, sellest, kas seda raha on piisavalt ja mida me teeme edasi. katseprojektide puhul on ette nähtud kokku nelikümmend miljonit eurot ja ettevalmistavate tegevuste jaoks viiskümmend miljonit uute jaoks ja ettevalmistavate tegevuste jaoks kokku üldse sada miljonit eurot. Need siis hõlmavad ka juba olemasolevaid ettevalmistavaid tegevusi, mis lähevad edasi. nagu ütlesin, katseprojektide jaoks nelikümmend miljonit eurot. kui me vaatame katseprojekte, mis said hinde A, siis juhul, kui me neid kõiki sada protsenti rahastaksime, nagu liikmed tahavad, siis eh, kokku maksaks see nelikümmend kuus koma üheksa miljonit eurot ja kui me vaatame A ja B hinde kokku saanud projekti, siis äh, see maksaks sada viis miljonit eurot, aga meil on ainult nelikümmend miljonit eurot. ja seetõttu teen järgmise ettepaneku. ma palun fraktsioone, kas siis nende koordinaatoreid või variraportööre, sest saalis on erinevaid äh, kolleege, näiteks sotsiaaldemokraatide fraktsioonidest, äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ma palun fraktsioone mulle saata nimekiri prioriteetsetest projektidest et ma saaksin teada, mis on fraktsioonide jaoks kõige olulisemad projektid. me võtame seda arvesse, see on esimene asi. teiseks, me proovime saavutada tasakaalu erinevate parlamentaarsete komisjonide vahel ei ole niimoodi, et me rahastame viisteist protsenti kultuurikomisjon, viisteist kultuurikomisjoni projekti ja null ITRE või tööstuskomisjoni projekti, seda me kindlasti ei tee, ei tee ka vastupidi, me soovime leida ja proovime leida sobiva tasakaalu erinevate komisjonide vahel ma loodan, et need projektid, head projektid, milleks on nii A kui B hinde saanud projektid, ma loodan, et meil õnnestub neist käivitada nii palju kui võimalik. see tähendab siis seda, et kui me leiame üles prioriteetsed projektid ja saavutame sobiva tasakaalu parlamentaarsete komisjonide vahel, siis juhul, kui nende kogumaksumus ikka veel ületab ettenähtud ülemmäära, siis äh, võib-olla kahandada B-hinde saanud projekte kahekümne või kolmekümne protsendi võrra, nii et neid saaks ikkagi käivitada, aga välja jääks võimalikult vähe projekte. seega minu eesmärk on käivitada nii palju häid projekte kui vähegi võimalik ja pigem vähendada mõnede projektide rahastust, kui et neid projekte üldse välja jätta. väga oluline on aga see, et juhul, kui me mõne projekti rahastust ka vähendame, on see projekt ikkagi elujõuline, teda saab käivitada. kui mõnelt projektilt ära võtta seitsekümmend protsenti rahastust, siis ei saa seda ilmselgelt üldse teha ja ta muutub mõttetuks. seega elimineerigem nii vähe kui võimalik ja rakendagem nii palju kui võimalik A ja B hinde saanud projektide hulgast, kuid esmalt on meil vaja teada poliitilisi prioriteete selleks, et näha, mida siis saab maha tõmmata ja kuidas on võimalik vähendada rahastust ilma projekte ohtu seadmata. kui projekte on vaja täiesti maha võtta, siis eh, tegelikult tuleks ikkagi eh, ära võtta B-hinde saanud projektid, kuna A-projektid eh, on komisjoni silmis väga head ettevalmistavate tegevustega on olukord parem, sest kui me vaatame kõike seda, mis meil on, ja mis on saanud äh, komisjonilt A või B, võttes arvesse ka komisjoni enda tehtud ettepanekud, siis kokku on nende maksumus sada kuus miljonit eurot ja meil on võimalik kasutada sada miljonit eurot, ehk äh, meil on vaja kärpida tegelikult väga vähe ja ma olen täiesti kindel, et töö on äh, siin palju lihtsam. aga nagu ma ütlesin, on meil vaja piloot- või katseprojektide asjus fraktsioonide ja liikmete koostööd. sellega, härra esimees, ma praegu ka piirdun. ja kolleegidel palun siis endale lähinädalatel teada anda, mis nende jaoks on oluline. samuti ütlen ma kolleegidele täiesti avameelselt, et palun teil esitada need katseprojektid äh, eelarve muudatusettepanekutena, sest äh, see on äh, menetluslik kord kuivõrd muidu neid projekte eelarvesse ei panda. kolleegid muidugi teavad seda, aga soovin seda neile veel kord meelde tuletada, et nad ei unustaks, et nad peavad esitama oma ettepanekud muudatusettepanekutena eelarvemenetluses, ainult siis on need ametlikult üldse esitatud. jään ootama meie keskustelu ja kolleegide ettepanekuid, suur tänu! suur tänu teile, raportöör, te rääkisite meile väga selgelt, mida me peaksime tegema ja mismoodi toimub eelarvemenetlus, te rääkisite sellest, millised ettepanekud meil on, millised eesmärgid meil on, te rääkisite sellest, kuidas te tahate seda tööd edasi teha. ja komisjon on samuti eh, meile andnud väga mõistlikku nõu. Vous interpellez et peut-être vous interrogez. Que donne nous? kas on kolleege, kes soovivad sõna? Interroge sur le fonctionnement des projets pilotes et actions préparatoires härra Tänano, jah, ma tahaksin küsida, sest meil on katseprojekte, millest on räägitud juba kaks aastat ja mille me tahaksime muuta ettevalmistavaks tegevuseks, kuid ei tea täpselt, mis, mis, millises menetluses peaks see toimuma. see on esimene küsimus ja võib-olla sellele saab vastata komisjoni esindaja, kes on kohal. E, <coughs> härra Viotti. ma tahaksin kõigepealt tänada härra Murashani. ta räägib alati väga selgelt ja ka väga jõuliselt. ta on väga hea eelarve teemaline raportöör. loomulikult ma toetan teda ja sotsiaaldemokraadid toetavad ka, võttes arvesse neid ettepanekuid, mida härra Murešan just tegi ja neid selgitusi, mida ta andis. mis puudutab poliitilisi ettepanekuid, siis me teostame omapoolse hinnangu, võtame arvesse Euroopa Parlamendi juhiseid eh, eelmise aasta märtsist ja võttes arvesse ka kolmepoolsete läbirääkimiste mandaati, mille me võtsime vastu eelmisel nädalal. lubage mul kasutada juhust soovida teile palju edu. sel nädalal toimuvad kolmepoolsed läbirääkimised ja me teostame ka oma fraktsioonis poliitilise hindamise. mõnikord on tõesti projekte väga palju ja siis tuleb nende vahel valida. ma ütlen teile väga selgelt ja väga otsekoheselt, et me kavatseme samuti selle töömeetodi kasutusele võtta, millest te rääkisite. minu eesmärk ei ole kõigile meeldida sest ega kõigile ei saagi meeldida. ja kui me hakkame siit ja sealt lihtsalt äh, natuke kärpima, siis minu meelest sellel ei ole mõtet, pigem lepime ikkagi kokku konkreetsed prioriteedid. Euroopa Parlament peab tegema selgeid ja sidusaid valikuid, mille abil ka kodanikud saavad aru, mis on meile oluline minu meelest on olemas äh, selged viited selle kohta, et mõned projektid vastavad neile prioriteetidele. seetõttu sotsiaaldemokraadid eh, ka käituvad nii, nagu ma just selgitasin. ma teostasin esialgse hinnangu juba siis, kui me komisjoni dokumendi saime. ma arvan, et komisjon on muutunud karmimaks karmimaks nii katseprojektide kui ettevalmistavate tegevuste suhtes. mul ei ole tegelikult mingeid arvnäitajaid kaasas, lihtsalt mulle jäi selline mulje. see aga lihtsustab meie tööd. kas keegi veel soovib sõna? mitte keegi? Avant d'entendre notre rapporteur général pour conclure. enne kui ma annan raportöörile sõna vastuseks, tahaksin ma anda sõna komisjonile, kes saaks ka vastata küsimustele eh, katseprojektide ettevalmistavate tegevuste kohta. Uh, <clears throat> thank you, chairman and uh, thank you to the general raporteur for the uh... tänan esimees ja tänan üldraportööri väga selge ülevaate eest. me oleme um, komiteena no, väga tänulikud selle eest et selliselt on võimalik eh, katseprojektide eh, arvu vähendada A ja B projektide väljavalimisega. kindlasti oli see väga suur töö läbi töötada kõik kolmsada nelikümmend neli ettepanekut ja kindlasti me teie arvamust ka väga põhjalikult arvestame, aga võib-olla väike kommentaar. me Eh, järgime seda strateegiat, mida härra Murishan nimetas, et võimalikult eh, paljud projektid ellu viia ja samas tuleb siiski projektide arvu veidike kärpida, see on väga mõistetav. ja sellele vaatamata, kui me vaatame viimase kümne aasta trendi, siis on näha, et selle strateegia tulemuseks on selgelt olnud eh, pidevalt projektide arvu vähenemine ja see ei ole katastroof, aga me peaksime sellest olema teadlikud. kui kaks tuhat üheksa aastal oli umbes kaks miljonit äh, finantseerimine ja siis äh, eelmisel aastal, kaks tuhat kuusteist, oli see umbes viissada tuhat, mis oli ette mõeldud Ähm, ette nähtud. kahe tuhande üheksandal aastal äh, oli ettevalmistavale tegevusele umbes kolm ja pool miljonit ette nähtud ja eelmisel aastal kuskil miljoni ja pooleteise miljoni vahel. see oli lihtsalt äh, üldine kommentaar trendile, mida on võimalik äh, vaadelda. ja siis ettevalmistavad tegevuse äh, kohta on mul üks, kõlas üks küsimus, aga ma ei oska sellele kahjuks äh, praegu vastata, nii et saadan oma vastuse kirjalikult. probleem on selles, et iga kord lubatakse mulle kirjalikult vastata ja kunagi seda ei tehta eh,. aga tehke siis seda nüüd, vastasel juhul me saame pahaseks. Teil on oluline vastutus, härra nädalaga peaks härra Delano saama vastuse. et komisjoni ei oleks enam põhjust kahtlustada liigses venitamises taolistes küsimustes. nii et nädala pärast on meil roheline nädal ja, ja see sobib just äh, selle teemaga härra raportöör, kokkuvõte palun uh,. I agree with tänan, esimees, jah, tõepoolest äh, ma nõustun sellega, mida ütles Daniel ja mida ütles ka komisjoni esindaja, et meie töö peab lõppkokkuvõttes olema mõtestatud. ei ole mõtet äh, võimalikult palju projekte ellu viia. Äh, samas, kui me vähendame väga palju projektide arvu, siis koha peal ei ole see tegevus äh, mõttekas ja ma ka juhendan komisjoni äh, valikuid ja tegevust ja kui on eelarve liiga väike, siis ei ole äh, mõttekat projekti võimalik läbi viia. ja me ei hakka eelarvet palju kärpima nende heade projektide puhul ja nagu Daniel ütles, me peame siiski otsustama ja ka parlamendi poliitilised prioriteedid peavad olema projektide puhul silmaga nähtavad. nii et eh, sellepärast häid projekte äh, tahame me ellu viia võimalikult palju, mida komisjon on hinnanud kas A või B kategooria projektidena ja iga äh, pilootprojekti puhul ka jälgime seda, et äh, see oleks piisavalt äh, finantseeritud. see on kõik minu poolt, lugupeetud juhataja. Euh, aitäh, võib-olla tõepoolest järgmisel aastal saame juba lihtsustatud menetluse käigus rääkida eh, katseprojektidest Euroopa Komisjoniga ning Euroopa Liidus. séquence poliitika ja agricole commune tout à l'heure euh, est un encouragement à aller dans ce sens. ja ÜPP üldised arengud euh, on selles suhtes julgustavad. nüüd aga saab sõna Jens Kaier, kes räägib meile äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve paranduseelarve projektist number kolm aitäh. paranduseelarve number kolm on mõneti ebatavaline, sest ta sisaldab nii väga harjumuspärast kui ka vägagi üllatavat. sest paranduseelarves komisjon on, teeb seda, mida ta meile lubas, viissada miljonit eurot uuesti noorte tööhõive algatuse kulukohustustesse kanda, mis puudutab makseid, siis on meil praegu meedet-, meetmise jätkamiseks piisavalt raha, aga kohustuste võtmiseks ei olnud meil võimalusi seni käesoleval aastal ning see oli üks teema, mille üle me pikalt arutasime kaks tuhat seitse eelarve koostamisel ning millega seoses komisjon menetluse ajal, nii nagu me korduvalt asja arutasime, tegi ettepaneku lisada eh, sellesse punkti veel viissada miljonit eurot ja nüüd on see nii. ning eh, siin ei ole ilmselt põhjust üldse arutada ega vaielda ja seda ilmselt ei tehta. mis aga mind üllatas, oli see, et, et nüüdne eelarve selle muudatusega, eh, kaks muudatusettepanekut on siis eh, seoses agentuuridega ja nende kohtadega ja ma võtsin vaevaks ning vaatasin järgi, kas, eh, kas meile ei soovita nüüd selle varjus, mida me kõik ootasime, eh, kaasa panna midagi, mille osas me üldse nii kindlad ei oleks. ja ja leidsin, et tegelikult ei ole põhjust siin äh, milleski kahelda. EASA osas mängitakse teatud asjad ümber, ametnike klassifikatsioon selles asutuses, mm, teemast me oleme sisuliselt rääkinud, aga sisuliselt eelarve, äh, eelarves eraldatav raha hulk jääb kaks tuhat seitseteist täpselt samaks ning kritiseerida pole siin minu hinnangul seetõttu midagi, midagi, midagi, mis puudutab äh, CSR kahte no see ei ole tegelikult isegi agentuur, vaid äh, ühisorgan äh, ning siin puudutab muudatusettepanekut ainult tegevdirektori ametikohta, lisatakse AD neliteist äh, kategooria ja lisatakse AD neljateistmele AD viisteist konkreetsete ja see AD, AD viisteist see tase Äh, lõpetatakse, sellepärast et konkreetne inimene lahkub töölt, see on tavapärane menetlus, ei ole põhjust sellele vastu väita ja seetõttu mina soov, soovitan kolleegidel toetada paranduseelarvet number kolm, nii nagu komisjon selle on esitanud. Merci, monsieur le rapporteur général. J'invite nos collègues qui souhaitent s'exprimer. nüüd äh, palun ma kolleegidel, kes soovivad sõna võtta, meie raportöörile esitada omapoolseid tähelepanekuid, kas soovib keegi sõna? ilmselt härra raportöör, te juba vastasite kõigile küsimustele. ja seega me võtame arvesse teilt saadud info. ja, ja eelarvekomisjon kohtub sellel küs-, see äh, hääletab kolmekümnendal ja kolmekümne esimesel augustil ja täiskokku läheb see äh, raport siis äh, septembris. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. see on teile ilmselt juba öeldud, võib-olla, võib-olla ei olegi seda tähtaega. ah jah, see kuupäev peaks prantslastele ju hästi meelde jääma. neljateistkümnes juuli. kas kell kaksteist? ei, kell üksteist. kell üksteist. siis, kui algab rongkäik. olgu. sõna saab härra Lavia kes räägib Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtmisest toetuse maksmiseks Itaaliale. võttes arvesse Itaalia sündmusi. Grazie, president. La Commissione Europea ha proposto di mobilitare. Euroopa Komisjon on otsustanud mobiliseerida solidaarsusfondi vahendeid, et Äh, aidata Itaaliat, kus äh, toimus kohutav maavärin kahekümne neljandast augustist kuni septembri keskpaigani eelmisel aastal viis koma üheksakümmend kuus punkti äh, siis Richteri skaalal, see toimus Äh, Kesk-Itaalias, Umbria maakonnas ja äh, siin räägitakse kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta äh, vahendite eraldamisest üks koma kaks miljonit ja enne seda, kui inimesed said aru, mis tegelikult toimus, see oli tõeliselt kohutav. Ähm, kahekümne neljandal augustil eelmisel aastal jäid äh, üle kahe tuhande inimese äh, elupaigata ja tuhanded inimesed äh, evakueeriti kolmkümmend tuhat inimest olid eh, kas otseselt või kaudselt eh, mõjutatud toimunust ja selle kõige maksemus hinnanguliselt oli kusagil kakskümmend miljardit eurot, see oli ka märkimisväärne osa Itaalia SKP-st ehk tõsise loodusõnnetusega oli tegu. ja sellel põhjusel ka eraldatav summa on äärmiselt äh, suur solidaarsusfondist üldse kokku oli summa siis üks koma viisteist äh, miljardit ja äh, seda siis eraldatakse kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. kogumakse et äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei eraldatud ja äh, käesoleval aastal äh, eraldatakse üldisest summast üheksasada kaks tuhat ning ähm, see rahastamine kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal siis lisandub sellele, mis juba eraldati kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja ka ülejäägid kahe tuhande kuueteistkümnendal aastast ei luba kogusummat veel eraldada. ka Euroopa eh, Komisjon on öelnud, et mitmeaastane finantsraamistik eh, ei võimalda praegu Eh, üle kanda selliseid summandeid, eh, mis kataks vajadusi ka kahe tuhande kaheksateistkümnendal, kaheksateistkümnendal aastal. ja ähm, ma sellepärast sooviksin, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve parandus eelarves ähm, saaksime ka üldkogul arutada seda, kas äh, oleks võimalik Itaaliale anda natuke juurde lootust, eriti nendele inimestele, kes kõik kaotasid selles maavärinas täna. aitäh, härra Lavia, et rääkisite nendest tragöödiatest, mis on puudutanud Itaaliat ning äh, mis kutsuvad Euroopat solidaarsusele märgin, et Koreper peaks heaks kiitma selle ettepaneku nüüd muudatusteta kaheteistkümnendal juulil. kiirendamaks menetlust ettepaneku osas, võtab nõukogu otsuse vastu kirjalikus menetluses ning menetlus lõpeb neljandal septembril. meie komisjon peaks hääletama oma seisukoha küsimuses kolmekümnendal, kolmekümne esimesel augustil ning hääletus täiskogul peaks tulema septembris Strasbourgis. head kolleegid, kes soovib sõna? kõik on öeldud, härrad enam tahtsin lihtsalt öelda, et äh, meie fraktsioon toetab härra Lavia ettepanekut. nüüd on selgelt vaja Euroopa Liidu poolt äh, solidaarsusmeedet Itaaliaga selles olukorras. härra Valli. härra Laviale ütleksin seda, et äh, kakskümmend kaks äh, miljardit eurot on küll väga suur summa, aga see on vajalik võttes arvesse, kui suur olukord sai purustusi ja kui kalliks läheb ülesehitustöö. kogu see piirkond sureb lihtsalt välja, kui me sellele rahalist abi ei anna. eelarvekomisjon ju teab, et kui toimub sellise ulatusega katastroof, siis läbitakse kindel menetlus, aga seda tehakse väga kiiresti. sellest maavärinast saab kohe aasta aega ja need meetmed, mida võetakse, abi, mida makstakse, peab olema väga palju kiirem. raha peab olema ka palju rohkem. võttes arvesse maksusätteid, mis on Euroopa Liidus väga ranged, siis ei ole seda raha tegelikult just ülemääraselt palju. sellise katastroofi puhul tahaksime me siiski saada suurem summa. aitäh, härra Valli. härra Valli. ning sellega lõpeb selle küsimuse arutelu. konkreetsemalt siis selle abi osas, see abi peaks tulema paranduseelarve number neli vormis, millest räägib meile nüüd Jens Kaer. head kolleegid, paranduseelarve number neli on, ongi nüüd eelarve tehniliselt eh, selle rakendus, millest rääkis meile kolleeg Lavia. ning eh, asjaoludest on teile juba räägitud, tõesti, on praegu tegemist suurima taotlusega, mida Solidaarsusfondile kunagi esitatud on, aga arvestades eh, tekkinud kahju, oli seda ka oodata ning see on täiesti mõistetav asi puudutab Briti, kõneleja paneb, parandab ennast Itaalia valitsuse taotlust ühe koma kahe miljardi euro saamiseks, see on loomulikult väga märkimisväärne summa, mida soovitakse, eh, arvestades ka muide meie eelarve suurust, aga ei ole küsimustki selles, et see on sisuliselt põhjendatud, et sellest oleks abi, eh, et see on vajalik, sellest on kolleegid juba rääkinud, aga üks koma kaks miljardit äh, mobiliseerida ei ole tehniliselt lihtne, sest äh, tegelikult on eelarve real ainult viissada miljonit eurot võimalik hoida. ning äh, sisuliselt ei ole seda raha reaalselt ka seal, vaid, äh, vaid vajadusel siis sinna kantakse. aga antud juhul on taotletud suuremad summad ning meil on finantsmääruses norm, mis ütleb, et neljandik summast et seda ei tohi enne esimest oktoobrit välja maksta ning te olete kindlasti kursis sellega, et nõukogu kardab seda, et eelarveread saavad liiga ruttu tühjaks ning, ning siis tulevad maavärinad ja igasugused muud hirmsad asjad ning äh, tekitavad olukorra, kus paratamatult tuleb raha juurde leida. ja tekitavad hoopis niisuguse tegelikkuse, mida eelarve koostajad ette ei näinud. nii et äh, see, mille komisjon praegu ette paneb, on niisugune topeltmanööver et sisuliselt me läheme juba kolleeg Muresani ette eelarve kallale kolmesaja miljoni euro ulatuses, mis võetakse nii-öelda, laenatakse järgmise aasta eelarves, võetakse kasutusse juba käesoleval aastal ning äh, muus osas äh, ütleb komisjon, et ta saab selle raha kättesaadavaks teha summadest, mis tulevad äh, kasutamata summadest viimasest äh, regionaalprogrammist. ehk siis kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kolmteist taotlusperioodil kasutamiseks ette nähtud rahast, mis jäi kasutamata ja härra Häusleriga rääkisime sellest et äh, rakenduskavad, selle perioodi omad loetakse lõpetu-, loetakse peagi tõenäoliselt lõpetatuks ja siis äh, ei ole seda raha enam vaja, komisjoni optimistlik hinnang on niisugune. ma hea meelega usuksin seda, sest ma tahaksin, et me saaksime Itaaliat aidata. ja oleks loomulikult veel parem, kui komisjon saaks meile kinnitada, et asi nii ongi. sest kui nende rakendus kavade äh, lõpetamise käigus äh, tuleb välja uusi arveid, rohkem kui arvatakse praegu, siis äh, tuleb meil tõenäoliselt võtta kaks tuhat kaheksateist eelarvest veel rohkem raha, kui praegu kavas oli. nii et mina paluksin nüüd, kui komisjoni ametnikud, kes praegu siin on, kui nad seda saavad, et äkki nad meile selgitaksid milline on see finantskonstruktsioon, mille nad paranduseelarves number neli äh, välja pakuvad ja kuidas see siis reaalselt toimima peaks? aitäh, härra pearaportöör, et rääkisite meile meie eelarve olukorrast ja kavadest järgmisega seoses ja ja sellest, et me võiksime, meil ole, võiks olla vähem jäikust eelarve instrumentides. sest eh, selle tulemusena tekib sageli pilt inimestele, et Euroopa on võimetu regulatiivsetel või eelarvelistel põhjustel midagi tegema, kui on vaja üles näidata solidaarsust ja kui asi on selge, et, et tõesti oleks vaja seda teha. nii, komisjonil paluti esitada oma arvamus selle finantskonstruktsiooni osas, mis on tavalisest keerulisem, et kuidas siis teha, kui meil on niisugune jäik raam ees ja kuidas eh, rahuldada niisugune põhjendatud taotlus siis kaks tuhat kuusteist sündmuste osas, palun. Yes, thank you, chair. Indeed, I think uh, there... jah, aitäh. ma leian, et raportöör on äh, kogu seda finantsülesehitust juba väga hästi selgitanud. meil on assigneeringutena kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarves olemas üks koma viisteist miljardit eurot, nagu ka härra Lavia rääkis see on kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta osa. ja tegelikult ka peaaegu kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta osa, mis kant-, kantakse automaatselt üle, kui see jääb kasutamata vastavalt MFF-i määrusele. see üks koma viisteist miljardit eurot ei ole tegelikult ka sajaprotsendiliselt saadaval praegusel aastaajal, sest nagu raportöör selgitas kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta rahast peab kakskümmend viis protsenti jääma selles eelarvesse kuni esimese oktoobrini. ja see on siis sada nelikümmend miljonit eurot. sada nelikümmend miljonit eurot, mida ei saa mobiliseerida selle otsusega. ja selle rahaga ei saa aidata Itaaliat pärast maavärinat sellepärast et see raha peab olema olemas ka kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta viimasel kvartalil. see tähendab, et raha on puudu, aga õnneks lubab regulatiivne raamistik erakorralistel juhtumitel, milleks ilmselt äh, kõikide arvates praegune olukord on, lubab ära kasutada osa kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eraldisest Euroopa Solidaarsusfondis ning eh, seda Euroopa Komisjon pakubki. me pakume välja, et me võtaksime pool, umbkaudu pool kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta rahast, et jõuda siis ühe koma kahe miljardi euroni. see tähendab seda, et kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal on meil võimalik kasutada kakssada kaheksakümmend miljonit eurot mis iseenesest on rohkem kui keskmine summa, mis mobiliseeritakse Euroopa Solidaarsusfondist. see tähendab, et a priori ei ole võima-, ei ole mõtet öelda, et seda raha ei ole piisavalt, eriti kuna võimalik on ju ka see, et üle kantakse järgmisesse aastasse need sada nelikümmend miljonit eurot, mis peavad olema kättesaadavad kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta lõpus see kantakse üle kas täielikult või osaliselt vastavalt sellele, kui palju sellest rahast kasutatakse ära ning äh, see lisandub seejärel siis kahesaja kaheksakümnele miljonile, mis jääb alles kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta ähm, eelarvesse. ma loodan, et see selgitab äh, seda finantsraamistikku ja finantsstruktuuri, mida me teile pakume. kinnitan veel kord üle, et praegu ei ole meile esitatud mingeid muid taotlusi abi saamiseks aga kõik teavad ju, et maavärin toimus hiljuti ka Kreekas ja Türgis. ja me teame kõik ka seda, et Portugalis toimusid laastuvad metsatulekahjud. seda siis eelmisel kuul ja see tähendab seda, et meile võivad saabuda taotlused ka nende katastroofide tagajärgede leevendamiseks, kui need taotlused tulevad siis on võimalik, et me peame välja maksma osa sellest saja neljakümnest miljonist eurost, mis on ette nähtud selle aasta viimaseks kvartaliks ja võib-olla ka kahesaja kaheksakümnest miljonist eurost, mis on ette nähtud järgmiseks aastaks. vastamaks härra Kaieri küsimusele ERDF-i rahastamise kohta, siis ma tahaksin anda sõnajärje üle oma kolleegile Regi peadirektoraadist. aitäh, mina ei ole eelarve ekspert, ütlen kohe alguseks, aga tõepoolest on tõsi, et äh, liikmesriigid oleksid pidanud eelmiste eelarveperioodide taotlused esitama hiljemalt märtsiks, kuid alati seda ei tehtud ja seetõttu ongi meil äh, see ülejääk, mida enam ei saa kasutada eelmiste perioodide jaoks ja mis seetõttu on olemas. selle raha saame me Euroopa Solidaarsusfondi raames üle kanda Te räägite kaks tuhat seitseteist võimalikust ülejäägist. kas te räägite sellest, et teil on ka, et, et te näete, et jääb kaks tuhat seitseteist siin raha üle? jah, tõesti, see on nii. aga see meenutab mulle arutelu, mis meil oli kaks tuhat neliteist lõpus kui räägiti sellest, et me peaksime ära kasutama erakorralise tulu trahvide, nimelt äh, hargmaistelt ettevõtjatelt saadud äh, trahvide raha. nii et ähm, võimalik, et, et see raha saadaks kokku. härra Albrecht soovib sõna. Oui, euh, je vais utiliser la langue polonaise. Parce... ma tahaksin rääkida poola keeles, sellepärast et äh, prantsuse keel on mul keeruline. Э, ma tahaksin küsida Euroopa Komisjoni esindajalt sellise küsimuse. kas te võiksite selgitada, mis toimub Itaalia äh, rahadega? me oleme juba seda teemat äh, arutanud ja me tahtsime ühtekuuluvusfondi raames seda raha kasutada, me ei tahtnud seda solidaarsusfondi läbi äh, lasta ja ähm, me rääkisime sellest, et äh, solidaarsusfondi menetlus on liiga pikaajaline ja sellepärast palus Itaalia valitsus Euroopa Komisjonilt eelnevat toetust äh, ja äh, Itaalia valitsus ka sai kinnituse, et äh, Euroopa Regionaalarengu Fond võiks eraldada äh, teatud hulga ressursse ja et äh, need vahendid eraldatakse seoses suure äh, looduskatastroofiga Itaalias selleks, et me saaksime seda teha kiiremini võrreldes Solidaarsusfondi ülekannetega. Itaalia valitsus ütles, et neil oli otsekohe endal kasutada kakssada miljonit eurot. nii et ma küsiksingi praegu, kas tehti seda, et ühtekuuluvuspoliitika raames neid ressursse on tõstetud ümber, võib-olla sain ma ise millestki valesti aru aga tundub, et praegu on ühtekuuluvusfondi rahade alt see, need summad liigutatud solidaarsusfondi alla. meil on siis Itaalia vajadus, solidaarsusfond ja ühtekuuluvusfond. mis see olukord praegu on? see on ka ÜPP poliitika teemaline arutus, arutlus seda arutatakse iga MFF-i alguses ning iga liikmesriik esitab siis oma ettepanekud, see puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. me räägime siin sellest, et on äh, ette nähtud äh, teatud summa Itaaliale, ühtekuuluvusfondi raha ei kasutatud Itaalia heaks enne. miks siis seda, miks ei kasutata seda nüüd? ei ütleb härra Albrecht, meie eelarvekomisjonis kiitsime ju heaks uue menetluse, menetluse, mis näeb ette seda, et liikmesriik võib võtta nii-öelda selgelt eraldatud summa sajaprotsendiliselt tegemist ei ole mitte ülekandmisega, vaid äh, sellega, et ta saab võtta teatud äh, rahasumma ja selle vahetada sajaprotsendiliselt mingi muu kaasrahastamisprojekti vastu. see tä-, see tähendab, et ta saab sada protsenti raha ilma kaasrahastamiseta. Pour... see on siis raha, mis on mõeldud regionaalarengu jaoks. ja ma esitan ka teise küsimuse. kas on võimalik kasutada korraga seda raha, mis oli muidu mõeldud kasutamiseks hiljem, sest on leitud eelarvelised vahendid. praegu me ju tahame aidata Itaaliat võimalikult lühikese ooteajaga, võimalikult kiiresti, leides selleks vahendid um,? Perhaps first to clarify um,. komisjon uh,, aitäh esimees, selleks, et veel kord äh, selgitada, veel kord, asi ei ole mitte nii, et Ühtekuuluvusfondist on äh, vahendeid äh, liigutatud Solidaarsusfondi. me räägime kahest erinevast rahaallikast. me räägime praegu ikkagi Solidaarsusfondi vahenditest üks koma kaks miljardit. lisaks sellele, mis on eraldiseisev hulk vahendeid mis on siis äh, üheksakümne viie protsendilise kaasfinantseerimisega, toimub veel lisafinantseerimine, äh, et katta kulutusi, mis on seotud Itaalia äh, maavärinaga. kakskümmend miljardit, viis protsenti sellest võiks tulla Regionaalarengu fondist, mis teoorias võiks olla kuni üks miljard äh, eurot. nii et äh, kui Itaalia soovib, siis oleks kuni ühe miljardini, aga võib-olla ka väiksema summa ulatuses, härra Albrecht nimetas kahtesadat tuhandet, aga teoreetiliselt kuni ühe miljardini on Itaalial õigus ümber programmeerida siis koostöös Euroopa Komisjoniga need vahendid mitte selle tarvis, mille jaoks nad esialgu olid planeeritud, vaid sinna, kus neid vahendeid väga on vaja. minu kolleeg regionaalarengu peadirektoraadist tahaks midagi öelda. ma eksisin mitte siis sada protsenti, vaid üheksakümmend viis protsenti, alguses ütlesite sada, aga siis ikkagi üheksakümmend viis, vabandust, ma sain valesti aru. Pouvoir maintenant euh ma arvan, et me võime nüüd minna järelduste juurde. eelarvekomisjon soovib äh, selle summa kasutusele võtta, Koreper äh, on kaheteistkümnendal juulil selle parandusjärelevalve projekti number nelja heaks kiitnud. tegemist on kirjaliku menetlusega, mis lõpeb neljandal septembril ja meie siin peame äh, võtma otsuse vastu kolmekümnendal ja kolmekümne esimesel augustil ja täiskogul hääletus toimub äh, septembris Strasbourgis. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg härra Kairi raportile on äh, hiljemalt neljateistkümnendal juulil kell üksteist. härra raportöör, kas te soovite veel midagi öelda? ei Äh, ainult üldjoontes, et me peaksime siin silmas pidama seda, et raha, mis kaks tuhat kaheksateist Solidaarsusfondist võetakse, äh, selle osas paneme, selle paneme me poole ulatuses kinni. väga headel põhjustel Itaaliat aidata. aga seega, aga peame arvestama, et äh, aasta kaks tuhat kaheksateist ei ole veel alanud, aga solidaarsusfond on juba pooltühi. see tähendab, et me peaksime kaaluma ja rõhutama kaks tuhat kaheksateist eelarvet ettevalmistavas menetluses, sest me ei saa ju eh, otsustada parlamendina, et kaks tuhat kaheksateist ei tule maavärinaid, ei tule halba ilma. ja et eh, ülejäänud rahast Solidaarsusfondist lihtsalt jätkub aastaks kaks tuhat kaheksateist, nii et me peaksime meie läbirääkimispartneri tähelepanu juhtima sellele, et kaks tuhat kaheksateist osas oleme me päris palju raha juba sealt ära võtnud, mis poliitiliselt võib tekitada hiljem probleeme. nii et eh, on selge, et meie eelarveline olukord ei ole kindel. härra Olbrist ehk on nüüd sobiv hetk rõhutada, et eh, parlamendina oleme meie ju seisnud just reserv, eh, reservi eest katastroofide korraks ja see praegune süsteem lihtsalt ei toimi, me peame iga kord meenutama eh, läbirääkimispartneritele, et meie oleme seisnud reservi eest. taaskord jätame mulje, et me seisame solidaarsus, solidaarsuse eest, aga samas ei ole meil midagi, millega solidaarne olla, ehk siis iga kord tekib olukord, kus me äh, kus me viime läbi näitemängu Euroopa kodanikele, mille nime, mille pealkiri on Võimetu Euroopa ja anname populistidele ja euroskeptikutele järjekordse argumendi. nii, aga nüüd lõpetame tänaseks. härra Depre raportit esitatakse homme, esitletakse homme hommikul, homme hommikul, mäletate, leppisime kokku, et kohtume kell üheksa kolmkümmend, mitte kell üheksa. ja et alustame agentuuride teemaga, Jens Kaier on raportöör ja pärast läheme edasi teemaga, millest peab meil rääkima härra Dupree. kui keegi enam sõna ei soovi, siis on istung tänaseks lõppenud, jätkame homme hommikul kell pool kümme.